Uh, head kolleegid, alustame koosolekuga ja kõigepealt äh, äh, see, mis puudutab eilseid otsuseid koordinaatorite koosolekuga seonduvalt. omaalgatuslikud raportid, me otsustasime, et äh, me ootame paar päeva, kuni tulevad teiste äh, fraktsioonide äh, ettepanekud, kes ei ole veel kirjalikke ettepanekuid teinud. komisjoni delegatsiooni me leppisime kokku äh, Rootsi ja Sardiiniasse. me ei leppinud kokku Berliini ja Bulgaaria osas ja eeldame, et parteid, eriti Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid, lepivad kokku nii kiiresti kui võimalik, sest äh, mul on vaja komisjoni esimeestele sellest teada anda niipea kui võimalik. mis puudutab riigiabi, piirkondlikku abi, siis tuginedes minu vestlusele valu-, volinik Almuniaga, palume me, et äh, Almunia ja Haan tulevad meie järgmisele koosolekule veebruaris selleks, et selgitada komisjoni ettepanekut regionaalsele äh, riigiabile kuni kaks tuhat kakskümmend aastani. kui äh, meie komisjoni kuupäev ei sobi volinikele, siis leppisime kokku, et Äh, äh, regi peadirektoraadi ja konkurentsivõime peadirektoraadi esindajad, kes vastava valdkonna eest äh, vastutavad, tuleks kohale. samuti, mis puudutab suulist küsimust, ka selles osas ootan ma parteide ettepanekuid, kellele see teema huvi pakub samuti leppisime me kokku selles, et Rahvapartei algatus, mis puudutab Alpide piirkonda, siis me esitame suulise küsimuse komisjonile ja taaskord ootame me parteide ettepanekuid. lisaks sellele, mis Rahvapartei meile juba on esitanud Need olid otsused, mis koordinaatorite koosolekul tehti ja koosoleku lõpuks äh, võtame me need ka vastu. nüüd meie esimene päevakorrapunkt, Jan Olbrichti äh, raport äh, erisätted Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta, arvamuste vahetus siis raportööriga käimasolevate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste üle. Äh, variraportöörid küll kohal ei ole, aga me ei saa enam kauem oodata, nii et ma palun, et Jan meile tutvustaks seda teemat, aitäh. So you can come here. sa võiksid palun siia ette tulla. Could somebody activate the mics? kas keegi võiks palun aktiveerida mikrofonid saalis? In, in case you are, it's working. siin ees vähemalt äh, mikrofonid töötavad. jah, ka see töötab nüüd. veidi informatsiooni selle kohta, mis puudutab kolmepoolseid äh, läbirääkimisi e, RDF-i määruse osas. ma arvan, et väga oluline on see, et selle valdkonna elemente mõjutab otsus, mida, mis tehakse üldmäärusega. Lambert von Nisterno, Nisterloi äh, rääkis meile sellest eile. põhiprobleem puudutab äh, partnerluslepinguid, sest partnerluslepingu üks sisulisi elemente on äh, linnapiirkondade areng, eriti kestlikud tegevused linnapiirkondades. esialgses äh, üldmääruse tekstis äh, oli ära toodud linnade nimekiri, mille ettepaneku teevad äh, liikmesriigid, kes kestlikke tegevusi rakendavad. ettepanekuga võrreldes muudeti seda parlamendi eesmärgil, ehk siis mitte tuua ära, ära partnerluslepingusse linnade nimekiri, pigem siis kriteeriumid nende reeglite kohta, mis puudutavad äh, liikmesriikide valikut äh, linnade osas. ehk siis see, mis puudutab seda tulevast nimekirja ja neid linnapiirkondi üldmäärusele tuginedes oli meil võimalik kolmepoolselt äh, seda otsust äh, järgida ja täpsustada, äh, mis on need linnapiirkonnad. komisjoni esialgses ettepanekus oli soovitatud viis protsenti riiklikest ERDF-i vahenditest kasutada kestlike linnapiirkondade arengutegevusteks ja kolmepoolsetel kohtumistel oli väga oluline teema see, mis on äh, see viide viiele protsendile ja selleks on mitmeid põhjuseid. esiteks, toetada uut tüüpi tegevusi, mis äh, tuginevad integreeritud lahendustele ja põhimõtteliselt teha liikmesriikidele ettepanek konkreetselt defineerida need funktsionaalsed linnapiirkonnad. komisjoni ja nõukogu ettepanek oli selline, et kõigepealt anda nendele piirkondadele võimalus seitsmeaastane kava koostada ja teiseks äh, komisjonile ja ka meile on väga oluline see, et anda nendele linnapiirkondade ametnikele võimalus koostada delegatsioon, kes neid, nende kavadega tegeleb. partnerluslepingutes viis protsenti ja reeglid kriteeriumide määra-, määratlemiseks linnapiirkondadega seoses. ja järgmiseks täpsustada see, mis meetodid selle viie protsendi puhul rakendatakse ja mis on selle eesmärgiks see, mis puudutab meetodeid, siis samuti tekkis küsimus ka äh, nende kohustuslike elementidega ITI ehk siis linnapiirkondade ametnikud saavad neid kriteeriume kas kasutada või mitte delegatsioon on aga väga oluline. kolmepoolsetel kohtumistel üritasime me defineerida, et see puudutab äh, linnapiirkondi, jätame sisse selle viis protsenti, anname neile erinevad meetodid ja kõige keerulisemaks osutus, nagu me töörühmast teame, millega on keeruline ühele poole jõuda, on see delegatsioonide küsimus me leppisime kokku, et see uus lisandväärtus delegatsioonide nimel on oluline, me tegime isegi ettepaneku erinevat tüüpi variantidele, ehk siis äh, see delegatsioon võib puudutada teatud tegevusi või siis laiemat probleem on selles, et osad liikmesriigid ei ole valmis delegatsiooni äh, linnapiirkondade ametnike äh, osas määrama või isegi sellega üldse siis tegelema. ja see on probleem, mille me peame lahendama. küsimus on selles, kui me tahame et, et viis protsenti sisse jääb, siis peab olema meil lisandväärtus kui see puudutab vaid projekte ja linnapiirkondi, siis ei ole meil seda viit protsenti vaja. viis protsenti on uus näitaja, me rõhutasime, et see peab puudutama ühistegevusi linnade ja naabrite vahel kõige parem, kui see puudutaks linnapiirkondade ja maapiirkondade partnerlust. jah, praegu me räägime just sellest linnapiirkondade arengust, aga meil on ka teisi programme viis protsenti linnapiirkondade osas ja me ootame järgmist kohtumist, kus peaks tulema nõukogu otsus selle kohta, mida nad sooviksid delegatsioonide küsimuses ära teha. teine prob-, probleem, mis tõstatus mitte nõukogude, aga piirkondlike ja kohalike ametiasutuste poolt, oli linna platvorm, komisjon tegi ettepaneku selleks ja linnad, kes otsustavad eh, innovaatiliste tegevustega peale hakata. regioonide komitee ja teised esindasid, et ei ole vaja mingisugust uut platvormi luua, nad saavad sellega juba hakkama. peale täpsustust aga meie toetasime komisjoni ettepanekut, et platvorm on vaid kogemuste ja teadmiste vahetamiseks. just nende osalejate pool, kes, keda puudutab see viieprotsendiline tegevus. ehk siis seega see tagasiside on väga oluline ja seega see viieprotsendiline lähenemine on täiesti uuenduslik äh, lähenemine ja platvormi kaudu on meil võimalik teada saada, kas see toimib või mitte. me toetasime seda, et äh, jätta paika need linnaplatvormid aga et see puudutaks vaid seda viit protsenti ja innovatiivseid tegevusi. innovatiivseid tegevusi äh, tegi ettepanek, sellega seoses tegi ettepaneku komisjon, see puudutab null koma kaht protsenti. me peame arvestama, et see null koma kaks protsenti ei puuduta projekti, vaid neid äh, väiksemaid programme linnade jaoks minu arvates on see ka võimalus selle null koma kaks protsendi äh, läbi pöörata tähelepanu äh, arukatele linnadele. tegemist on vahendiga, millega on võimalik midagi saavutada. artikkel seitse see puudutab delegatsioonide taset ja nii edasi. teine teema, mida me arutasime, millega me ei lõpetanud, me lihtsalt äh, arutasime seda esialgselt äh, kolmepoolselt, see puudutab investeerimisprioriteete nagu te teate, siis temaatilised eesmärgid on äh, üldmääruses paika pandud nendele me ei viita, aga mis on ERDF-is, on need äh, temaatilised äh, eesmärgid kus, kus üks protsent peaks olema määratud vähem arenenud piirkondadele, äh, arenenud piirkondadele ja üleminekupiirkondadele kolmepoolsel kohtumisel me sellest veel ei rääkinud, me ei otsustanud midagi, me lihtsalt rääkisime sellest esialgselt nõukogu ütles, et meil on võimalik see lahendada siis, kui temaatilised eesmärgid on üldmääruses paika pandud. järg, teine samm äh, seoses temaatiliste eesmärkidega puudutab priori-, prioriteete. igal äh, valdkonnal on meil prioriteedid ja see on ka vastuseks sellele, mida meil on võimalik teha või mida peaks tegema äh, seoses investeerimisprioriteetidega lugupeetud esinaine, ma ei tea, kas ma peaksin kõiki neid investeerimisprioriteete teile tutvustama, pigem selgitaksin, et osad meie ettepanekutest on saanud nõukogu ja komisjoni heakskiidu, aga plaanis on äh, sujuvalt edasi liikuda me nõu-, lepime kokku, aga me leiame, et parem oleks seda kajastada teise kohas. ehk siis see, mis puudutab sisu, siis üldiselt oleme me ühel meelel ja erimeelsused on konkreetsetes vormistamises. suurim muutus, mis on meie ettepanekus, puudutab äh, linnapiirkondade liikuvust, temaatiline eesmärk seitse, viia eesmärgi alla neli, ehk siis vähese äh, CO2 heitega energiaallikad üldmääruses äh, teeksime ettepaneku siis me, ma arvan, et nõukogu ei ole nõus sellega, et kogu transpordi küsimus läheks äh, seitsmenda peatüki jagalt neljandasse, aga vähemalt äh, osa sellest peaks sinna alla liikuma ja sellega on nõukoguga ja komisjon nõus. see, mis puudutab teisi nüansse, mille eest me võitlesime, minu arvates on tegemist väga olulise teemaga ja tuletaksin teile meelde, et eile äh, arutasime me arukas äh, spetsialiseerumine äh, ja me tahame seda, et tekstis oleks sees kõik need elemendid, millest ma teile eile rääkisin. ehk siis erinevus on selles, et komisjon ja nõukogu ja valdavalt nõukogu leiab, et äh, osad need äh, tegevusnimekirjad ei peaks olema ära toodud investeerimisprioriteetide all. see on aga süsteemne küsimus. mis on investeerimisprioriteedid? kas need on äh, tegevused, on, on tegemist raamistikuga, komisjoni ettepanekus on ära toodud tegevuste nimekiri ja sellisel juhul leiame meie, et me peame neid eesmärke ka täitma ja me ei tohiks neid nimekirjast välja jätta, sest hiljem ei oleks võimalik sinna midagi lisada. kas me teeme siis selle väga üldise, mille alla võiks käia kõik, või me jätkame komisjoni lähenemist, mis on konkreetsem siis on aga küsimus selles, kui konkreetseks on meil võimalik minna. ja see on arutelu sisu. sama nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend. meie tahtsime panna selle investeerimisprioriteetide alla, komisjon aga leiab, et see on horisontaalne element, puudutab kõiki investeeringuid ja see peaks olema võib-olla põhjenduspunktis õiguslik küsimus aga on see, mis on millegi kaal, kui äh, see on põhjenduspunktis või preambulis. kas see on õiguslikult oluline või on see lihtsalt äh, teksti sissejuhatav osu? ja põhjenduspunktid on üldiselt olulised, aga kui äh, kui me räägime sellest teemast, siis see on olulisem ja, ja see peaks olema kaalukam mõned elemendid, näiteks äh, koostootmine, sellega me oleme kokku leppinud, aga meie arvates me peaksime selle tegevuse täpsemalt määratlema äh, ühtekuuluvusfondiga seoses ja me peaksime näitama, et tegemist on just soojusenergiaga ja see on üks elementidest. samuti puudutab see ka eluasemeid me teame varasemast kogemusest, et kui me kokku ei lepi, siis, äh, siis tekib probleeme. näiteks äh, era- ja riigielamud. komisjon ütleb, et eluasemetest piisab. paljudes liikmesriikides aga tähendavad eluasemed vaid riigivalduses olevaid eluasemeid kas me räägime siin riigi omandis olevatest äh, ehitistest ja ka ajaloolistest ehitistest. me võime öelda uued ja vanad, aga tuletaksin teile meelde, et energiatõhususe direktiivis, mis kehtib meil samas Euroopa Liidus ju, ja seal on peatükk, mis puudutab ajaloolisi ehitisi ehk siis, kui osaliselt leiame me, et ajaloolised ehitised on ühes dokumendis olulised, miks me siis seda määrusesse ei pane? ja loomulikult võib öelda, et see ei ole vajalik, aga kui energiatõhususe direktiivis äh, sellest ei loobutud ja otsustati see välja tuua, siis peaksime me selle ära tooma, sest see on üks olulisi teemasid, kuidas tagada ajaloolistes ehitistes energiatõhusus. seda ei ole väga lihtne teha, spetsialistid ütlevad, et see on äh, nendes hoonetes isegi lihtsam äh, kui uutes elamutes, sest need on paremini selleks ette valmistatud. ma ei taha siin detailidest hakata rääkima, aga me üritame jääda sama sisu juurde erinevates dokumentides, seega tahaksin variraportööre ja teisi kolleege teavitada, et me ei taha elementidest loobuda, kuid võib-olla see tekst, mis me koostame, ei ole äh, sama, ei puuduta täpselt seda, milleks meil on mandaat olemas see puudutab erinevi, erinevaid ehitisi, aga igal juhul me üritame selles sisus nõukogu ja komisjoniga kokku leppida. selline on praegune olukord ja ma arvan, et kahekümne esimesel jaanuar, kui meil on äh, uus kohtumine, ütleb kõneleja, siis äh, lepime me kokku delegatsioonide küsimuses ja investeerimisprioriteetides ja loomulikult ka mõõdikutes. me kaitseme seda, et me ei soovi mõõdikuid määrusesse, äh, sest see äh, mõõdikute nimekiri, mis meil praegu on, ei ole seotud äh, määrusega. selline nimekiri peaks olema delegeeritud õigusaktides ja ma arvan, et meie parlamendis ei peaks mõõdikutega tegelema, see on tehniline element, mitte õiguslik element. ja selline on meie seisukoht ja ma tean, et komisjoni seisukoht on äh, üsnagi äh, konkreetne, nemad tahavad äh, need nii jätta. üldiselt võin öelda, et koostöö triloogi käigus on olnud väga hea, me teeme tihedat koostööd komisjoniga, me mõistame üksteist me üritame kõiki elemente täpsustada selleks, et kasusaajatele olukorda lihtsamaks muuta, meil on hetkel veel teatud kahtlusi, aga me loodame need lahendada ja üritame üldmääruse trialoogiga paralleelselt oma teemadega edasi liikuda, selleks et see otsus saavutada, aitäh! Will... suur tänu! nüüd ma paluksin variraportöörid varuraportööridel sõna võtta, kui nendel on midagi öelda, kes on siin, kes ei ole. suur tänu, lugupeetud esimees, aitäh raportöörile suurepärase määruse ülevaate eest. meie fraktsioonil ei ole midagi erilist äh, selle kohta öelda, nagu öeldud, siis läbirääkimised on hästi edasi läinud ja meie oleme pidanud kinni parlamendi poolt ja komisjoni ja meie komisjoni poolt antud mandaadist. kindlasti tekib üsnagi palju arutelu selle platvormi teemal. meie fraktsioon on olnud komisjoni äh, platvormi loomise ettepaneku suhtes üsnagi skeptiline kui me räägime parimate ähm, tegevuste vahetamisest, siis loomulikult on see vastuvõetav, aga muul viisil igal juhul saaks see olema üsnagi keerukas. nüüd see, mis puudutab investeerimisprioriteete, siis loomulikult on see väga oluline teema, äh, selles määruses kui ka teistes määrustes ja meil läheb üsnagi palju aega selleks, et järele mõelda, kuidas parlamendi nägemus prioriteetidest määruse ettepanekus äh, ERDF-is läheb üldmääruse lähenemisega kokku. see aga, mis puudutab sisulisi teemasid, siis meie fraktsioonil ei ole praegusel hetkel veel midagi erilist öelda, meie oleme olukorraga rahul, aitäh uh,! Thank you uh...! suur tänu! nüüd Kornelia, kas sina tahad midagi lisada? aitäh, äh, aitäh ka raportöörile, ei ole üldse lihtne läbirääkimisi pidada, kui samal ajal peetakse läbirääkimisi ka põhimääruse üle. ma olen temaga igal juhul nõus, et äh, alati tuleb äh, asju ajada koordineeritult, me peame vaatama, et mis mõju omavad läbirääkimised põhimääruse osas sellele määrusele, ka olen ma nõus selle seisukohaga, mis puudutas linnade arengut äh, vähemalt põhiosaga, aga minu erimeelsused puudutavad platvormi, mind see eriti ei vaimustanud. ma oleks pide-, pigem tegelenud regioonide komiteega, loonud seal mingi allkomisjoni, ka rahastamine on raske, seda ütles ka kolleeg, kes e-, enne mind rääkis, aga ma olen nõus, kui see nii peab olema raportööri seisukohaga, mis puudutab äh, üldist, et äh, peab olema äh, lisaväärtus, lisaväärtus peab olema selleks, et see leiaks toetust ka nendelt, kes on skeptilised selle küsimuse suhtes, see on tõesti asi, millega me saame edasi tööd teha investeerimisprioriteedid, loomulikult oli selge, et sellega tuleb probleeme, et seal on palju lehmakauplemist, ma ütlen ainult, et need asjad, mis meile olulised olid, teatavad äh, uued aspektid, äh, kultuur, loomemajandus äh, ja nii edasi, et need on asjad, millele me peaksime kindlaks jääma, ma arvan, et nende puhul ka, et me peame tõesti, me ei tohi järele anda. paindlikkus, ka seal ma toetan raportööri tingimusteta selles küsimuses tuleb vaadata, kuidas läbirääkimised sujuvad, see sõltub ka veidi meie osavusest ja mis puudutab elamumajandust, loomulikult äh, ajaloolised äh, hooned kuuluvad juurde, ma toetan seda, energiatõhusus ei piirdu ju mingite muude asjadega ja nende ähm, hoonete negatiivsed mõjud, kui nad ei ole energiatõhusad, me ei saa seal mingit vahet teha. nii et äh, kui äh, äh, just lund juurde ei tule, siis tõenäoliselt äh, on meil head šansid, et me järgmises voorus ka kõik koos seal istume, nii et ma tänan teid teie pühendumise eest. suur tänu. kas veel keegi sooviks sõna võtta, küsida küsimusi? jah, Lambert van Nesteroi, palun. mulle tundub, et pärast eilset arutelu, kus me rääkisime üldisest edasiminekust üldmääruse osas, on saanud täiesti selgeks, et Regionaalarengu Fond võib, sellega võib otse edasi minna pärast neid otsuseid, mida on langetatud näiteks temaatiliste küsimuste osas. meie seisukoht on selge meie tahame selgust niisugusel moel, nagu meie seda näeme, me ei räägi mitte eh, taristust. me näeme, et eh, mobiilsus võtab endale nii suurel määral kõik selle, mis tuleneb CO kahest, siis me peame edasi minema. kui Eh, temaatilise eesmärgi nelja alusel me taristuga edasi ei lähe, mis saab siis temaatilisest eesmärgist seitse? komisjon võiks meile järgi anda ja kui nad seda ei tee, siis see ei ole eh, vastuvõetav, kas nad üldse meid ei kuula? meie ju ei vii kogu eh, füüsilist infrastruktuuri neljanda punkti alla komisjon lihtsalt ei kuule, mida me räägime, nad lihtsalt räägivad mobiilsusest, punkt. vaja on ju korraldada tarka liiklust linnapiirkondades, me peame selle juurde jääma. ja ilmselt on meil vaja ka selgitada oma positsioone, see on äärmiselt oluline punkt ja siis linnad. Eh, linnade puhul peaks olema instrumentide kombinatsioon ja me peaksime näitama liikmesriikidele, kuidas neid instrumente kasutada, nendel peaks olema ka vabadus nende töövahendite kasutamisel, sest linnad on erinevad, maad on erinevad ja öö, ehm, ehm, me räägime siin ka detsentraliseerimisest ja mõned riigid lähevad väga lihtsalt teatud suunas, teistel on suuremaid probleeme. nii et, et mõnel pool on see loomulik liikumine, mõnel pool on tegemist raskete juriidiliste küsimustega. nüüd sellest platvormist. püha jumal, eile me kuulasime siin eh, targaste spetsialiseerumisest terve pika loo. räägiti Eh, tervetest piirkondadest, kes on valmis eh, eh, targalt spetsialiseeruma, räägiti mitmesugustest eeltingimustest, seal räägiti, et sada neliteist regiooni on juba ennast kirja pannud sellesse projekti ja Sevilla on ka sellest projektist hõlmatud aga meil ei ole vaja platvorme, aitab nendest platvormidest, meil on vaja funktsionaalset lähenemist, ärge hakake looma mingeid uusi eh, võimuorganeid. ühtekuuluvuspoliitikas eh, me näeme, et inimestel on teadmine olemas. Nad eh, teavad, millised peaksid olema programmid, nendel on ideid, aga ärgem alustagem otsast peale. jälle uus platvorm, sest kõik need uued platvormid, need kasvavad, sest kui midagi sünnitatakse, siis ta hakkab kasvama. ja lõpuks on liiga palju kõike. tuleb lihtsalt minna õiges suunas ja ongi kõik. minu Äh, tunne on selline, et äh, triloog on olnud väga tõhus ja et me saame ka üle nendest äärmiselt tähtsatest äh, lahendamata küsimustest enne märtsi lõppu. probleemid lahenevad, siis me jõuame ka ühisele arusaamisele. aga igatahes ma õnnitlen raportööri. suur tänu paistab, et enam rohkem eh, sõna, sõnasaajaid ei ole, siis ma annan sõna komisjonile ja ma küsin, kas te kuulasite, mida Euroopa Parlamendil on öelda? kuulame alati Euroopa Parlamenti, kikkis kõrvu. Eh, ma tahtsin lihtsalt öelda, et triloog on olnud väga kasulik, siin on just selgitatud asju, paljud asjad on saanud selgemaks, on olnud ka vääritimõistmisi vastastikku. aga neljast punktist tahaksin ma lühidalt rääkida. kõigepealt eh, delegeerimine linnadele. minu arvates see on eh, selle ettepaneku kesk, keskne teema ning selles eh, triloogis on väga oluline, et me oleme suunud, suutnud seda teemat arutada ja viia ta rohkem vastavusse reaalsusega. me oleme siin rääkinud suuremast ähm, paindlikkusest, äh, kõikide traditsioonilise delegeerimismehhanismide ja ka siis integreeritud territoriaalse investeeringu instrumentide puhul. ma lihtsalt tahaksin öelda sellel teemal, et et eh, meie seisukohad on leidnud laialdase toetuse. mis nüüd puudutab platvorme, siis platvormide osas oli meil ka eh, väga mm, hea arutelu nõukogu, kus me selgitasime asju. platvormi eesmärk ei ole mitte eh, olemasolevaid institutsioone, organisatsioone eh, uuesti produtseerida, vaid määruses on kaks uut asja E, kõigepealt e, e, delegeerimine linnadele ja nii nagu raportöör ütles, tegemist on sellise pilootideega, aga see, et meil on need pilootprojektid, kõik see innovatiivne lähenemine on kõik selleks, et me õpiksime, et tekiks niisugune mehhanism, millega luua võrgustikke ja see on vajalik komisjonile, ma mitte nüüd siin ei taha kiita komisjoni, vaid lihtsalt komisjon on kõige parem koht, kuhu kõik need õppetunnid, mida on õpitud, eh, kokku tulevad ja siis saab neid edasi eh, tutvustada teistele. aga triloogi käigus eh, me töötasime välja teatud lähenemised ja käsitlesime ka neid murepunkte, mis on teie komisjonis. loomemajandust me käsitlesime ka komisjon äh, toetab seda sektorit täpselt nii nagu teisigi sektoreid. ainult ainukene asi on see, et me äh, vaatame väga tähelepanelikult, millise signaali me saadame välja määrusega, sest et see on ju äärmiselt oluline dokument, sest see rakendub igal pool. ja nüüd eh, siis tark spetsialiseerumine. meie arvates selle uue lähenemise eh, keskmeks on just toetus teadustööle, eh, ettevõtetele, spetsialiseerumisele ja väga oluline on see siduda just mingisuguse konkreetse regiooniga, seda tehakse, eh, seda tehakse analüüsi põhjal ja me tulime välja niisuguse ideega sellepärast, et eh, sellepärast, et eh, me oleme õppinud eelnevast, sellepärast et, et, et et siin räägi-, noh, varem räägiti sellest, et nanotehnoloogia on see, mis toob õnne, siis räägiti biotehnoloogiast ja nii edasi, aga lõppude lõpuks me teeme niisugusi suuri portseranist elevante. ja sellepärast me püüame olla ettevaatlikud, kui me teatud konkreetsed sektorid määrusesse sisse toome, me ähm, me arvame loomulikult, et loomemajandusel võib olla tööhõive loomisel oluline punkt paljudes kohtades, aga tegelikult see peaks toimuma selle tõttu, et piirkondlikult arendatakse seda teemat, arutatakse ja tullakse niisugustele järel, järeldustele. ja nüüd siis veel eh, mobiilsusest rääkides tõepoolest meil on vaja selles osas eh, eh, käsitleda rohkem detaile, kui me asutame eh, Regionaalarengu Fondi ja me peame seda tegema kolme institutsiooniga koos. ma arvan tõepoolest, et on väga hea, kui me niimoodi kokku saame, siis me mõistame üksteist paremini. suur tänu, kas raportöör soovib kommentaarida olukorda? sai, aitäh, aitäh kõikide nende märkuste eest ja nagu te näete, siis mingisuguseid põhimõttelisi eh, selliseid erinevusi ei ole ju meie vahel. kõigepealt eh, räägiksin platvormist, linnaplatvormist. Eh, meie positsioon mandaadis oli see, et me oleme, peame olema selle asja vastu. lihtsalt me olime niisugusel seisukohal, et meil ei ole vaja mingisuguseid uusi võimupädevusi kellelegi anda, sellepärast et siin toimub kordus. aga eh, kui me vaatame neid asju niimoodi, nagu eh, komisjon seda tahab, siis me peaksime looma mingisuguse uue poliitilise organi, aga eh, praegu siin ütleb komisjon et siin on tegemist hoopis niisuguse võimalusega, et vaadata, kas mingi süsteem to toimib või mitte, et tegemist on tehnilise süsteemiga ja tehniline süsteem, tehniline töö, et toimub siis selles vallas, et vaadata, kas miski toimib või ei ja tegelikult platvormid võivad olla ainult selle jaoks, sellepärast et ei tohi eh, olla enam mingit uut niisugust äh, Äh, võimuga seotud organid, sest muidu need jäävad kestma igavesti. mis puudutab äh, prioriteetseid investeeringuid, siis meie jääme oma positsiooni juurde, me kaitseme seda. on ju õige, et kui me vaatame kõik investeerimisprioriteedid läbi kui me teeme nad nii üldiseks kui võimalik, kui me ei nimeta ühtki konkreetset sektorit, siis ma ei tea, kuhu me jõuame, aga meie nimetame siin sektoreid ja igatahes eh, minu kogemus on see, et kui midagi jääb eh, määruses eh, ära toomata konkreetselt, siis seda ei olegi üldse olemas. isegi õigusliku teksti puhul tekib küsimus Äh, ikkagi niimoodi, et tuleb midagi ära nimetada, mida parlament kaitseb. aga põhimõtteliselt see ei muuda üldist äh, triloogi head atmosfääri. suur tänu. meie ei pea mingit otsust langetama selles osas, nüüd me läheme edasi äh, päevakorraga, tegemist on Postinaro raportiga, mis puudutab ühtekuuluvusfondi. suur tänu, lugupeetud kolleegid. Eh, ega väga palju eh, midagi öelda ei ole, meil on olnud ainult üks triloog ja see triloog läk-, oli üsna edukas. Eh, käsitlen mõnda põhiküsimust, mida me arutasime esimesel kohtumisel ja mõnes asjas me juba olemegi kokkuleppele jõudnud kõigepealt artikkel kaks, see e, põhipunkt on see, et Euroopa Parlament tuli välja muudatusettepanekuga, e, seal on tegemist rahaga, mida viiakse sotsiaal, e, ühtekuuluvusfondist sotsiaalfondi raha. nõukogu oli selle vastu, aga nende põhjused olid selleks erinevad Eh, nõukogus omavahel ei ole kokkulepet ja millal nad kokkuleppele jõuavad, pole teada, aga täpselt on teada see, et eh, nõukogus on siiski veel vastuseis sotsiaalfondile ja see teeb parlamendi väga murelikuks. ja eh, komisjon ütles, et, et mingisugune konsulteerimistaotlus ei ole vajalik ja see teeb meid muret, aga mina arvan, et parlament on piisavalt tark, eh, piisavalt paindlik eh, selleks, et leida kompromissi, mis võimaldaks meil tagada selle, et sotsiaalfond läheb korralikult käima eh, kindlate reeglite järgi ning nii ja et me suudame leevendada ka nii regioonide kui liikmesriikide mured. nii minu üleskutse nii nõukogule kui ka komisjonile on selline, et kui ühtekuuluvusfond on nõus sellega, et teatud raha üle kantakse siis me peame vaatama, kas ühtekuuluvusfondi eh, eh, määruse kaudu on seda võimalik teha. ma loodan, et komisjon on nõus ja oluline on ka see, et sama reegel oleks nii üldmääruses kui ka eurorahastu määruses, sest see on kõige eh, tõsisem argument, see annab eh, õigusliku kindluse ja niimoodi muutub eh, ja niimoodi muutub CF reaalsuseks. ma tõepoolest loodan, et Iiri eesistumise ajal me saame selle asjaga ühele poole, et meil on eurofondid, mis on paindlikumad mis, et me leiame tõesti kergesti eh, lahendatava, kergesti kasutatava lahenduse. ja siis veel eh, teatud eh, üks asi, see puudutab lihtsalt soojuse elektri koostootmist. me arutasime seda ja tegelikult nii nõukogu kui ka eh, komisjon on samal arvamusel, aga siiski on veel probleeme. kui me räägime eh, eh, nendest prioriteetidest, mille Euroopa Parlament pani kolmandasse artiklile. nüüd energiatõhususest ja elamute energiasäästlikkus me tegime välja, tulime välja ettepanekuga ja nõukogu oli sellega nõus. mis puudutab artiklit kolm, siis me tegime ettepaneku erinevaks sõnastuseks, kuigi mõte jäi samaks, just nimelt väike ja keskmise suurusega ettevõtted peavad olema need, kes kõigepealt võrrevad, võidavad energiatõhususest. ma arvan, et kui me oleme hõlmanud e, e, väike ja keskmiste ettevõtete investeerimisvajaduse, siis me oleme asjaga ühel pool. Euroopa Parlament ja nõukogu energiatõhususe puhul nõus e, sama muudatusettepanekuga me lisasime ka eh, uue taande, see eh, peaks vastama nii nõukogu kui eh, parlamendi muredele, et see kompromiss on kergesti saavutatav, aga tõeline probleem, nagu ma ütlesin, on see, et nii komisjon kui ka nõukogu olid vastu meie muudatus ettepanekule mm, eh, just eh, kaugkütte osas ja eh, koostootmise osas. nõukogu arvas, et kui me niisuguse investeerimisprioriteedi teeme, siis me lööme ukse kinni teiste investeerimisprioriteetide eest, mida siin konkreetselt ära toodud ei ole. me oleme seda asja arutanud mul olid mitteametlikud läbirääkimised kõikide variraportööridega ja absoluutselt kõik eh, toetasid seda mandeeti, mandaati, mille me saime möödunud suvel. ja nüüd ma loodan, et järgmisel läbirääkimiste vooru ajal eh, kui te, kui nõukogu ja komisjon näevad, kuivõrd oluline see teema on kõikide liikmesriikide jaoks siis eh, eh, kõrge eh, tõhusus tuleb sisse kaugkütte ja koostootmise puhul, sest niimoodi me aitame kogukondi, niimoodi me aitame liikmesriike oma probleeme lahendada, liikuda muutumiste suunas, sest nad säästavad energiat, nad parandavad oma energiamiksi ja nad tagavad ka jätkusuutliku arengu, niimoodi Euroopa annab olulise para-, tõuke terve Euroopa arenguks. ma tahaksin nimetada ka veel seda, et kaheksateistkümnendal jaanuaril, kui nõukogus arutlus toimus, siis mõned liikmesriik, riigid eh, ütlesid, et nad toetavad seda parlamendi ettepanekut täiel rinnal ja seda pidi kuulama, seda pidi kuulma ka eh, selgelt eh, komisjon ja teised nõukogu liikmed, sest tegelikult komisjon eh, tuli välja, sest seda teemat ei olnud eelnevalt põhjalikult arutatud ja ma ei saa aru, kuidas see nii võis juhtuda. nüüd veel üks element, mis oli meie põhijäreldustes. meie otsustasime äh, et kõik sätted mis on seotud energia säästmisega elamumajanduses, kaugküttega, regionaalarengu fondist eraldatud rahade toel, et nende puhul tuleb kasutada sama sõnastust kõikides dokumentides selleks, et vältida erinevat tõlgendust et samad sätted oleksid igal pool. Need on need kõige olulisemad elemendid ja nüüd kokkuvõtteks. ilmselt järgmine triloog hakkab just nimelt sellele koondama tähelepanu. Need on need ühised mõõdikud, seda nimetati ka enne. on oluline, et me koos komisjoniga otsustaksime ära nii vara kui võimalik Eh, millised on ühised mõõdikud, sest see mõõdut-, mõjutab nii eh, ühtekuuluvusfondi kui ka regionaalarengu fondi eh, on kaks võimalust, kas see tuleb rakendusaktidesse või läheb määrusesse sisse ja parlament ka, ikkagi kaitseb seda seisukohta, et need peaksid olema rakendusaktides. aga nüüd tuleb otsustada, mis on hea, kas on vaja delegeeritud akte, rakendusakte ja kompromiss on vaja saavutada nõukoguga, sest ka nõukogus on arvamused lahknevad, sest mõned liikmesriigid on väga selle vastu, et komisjon tuleks välja liiga paljude delegeeritud aktidega. ja nüüd kõige-kõige viimaseks, mille, mida edasi teha? järgmine trialoog on kahekümne seitsmendal veebruaril, sest meie ettepanek oli teha järgmine eh, trialoog eh, Strasbourgi sessiooni ajal, aga sellega osas me üksmeelele ei jõudnud, aga ma usun siiski, et märtsi lõpuks Eh, võttes arvesse seda reaalsust, et mingisuguseid erilisi konflikte meil ei ole, ma tõepoolest arvan, et eh, töö, eh, komisjoni töö jõuab lõpule ja et me lepime kõikides asjades kokku. aitäh! suur tänu, Viktor! Kornelia, kas sa tahad kommenteerida? sest sina oled ainus variraportor, kes kohal on okay.. Ähm, esmalt äh, suur tänu selle tutvustuse eest. me toetame kindlasti raportööri Euroopa ühendamise rahastu küsimuses, me peame jääma endale kindlaks. tegemist on parlamendi välja võideldud seisukohaga, me ei tohiks sellest loobuma. ma olen nõus, et me peame kompromisse leidma, aga põhilähenemise äh, osas, et me peame jääma kindlaks äh, sellele, sellega ma olen täiesti nõus. ning teine märkus puudutab äh, energiatõhusust ja uusi energiaallikaid, ma arvan, et me peame olema tähelepanelikud, et äh, me erinevaid seisukohti ei näeks erinevate fondide puhul selles teem-, selle teema kohta. me ei tohi äh, Äh, astuda tagasi sammu. Äh, kõigi fondide puhul peab see olema selge, me ei tohi jääda maha nendest seisukohtadest, mis me oleme ise välja töötanud, see on äärmiselt otsustava tähtsusega, et äh, me edendaks uuenevaid energiaallikaid ja et me räägiks soojuse ja elektrienergia koostootmisest ning veel üks asi, mis äh, mängis rolli läbirääkimistes, oli VKE-de roll, et mil määral sellega arvestatakse, ka see on üks aspekt, äh, millele tuleb tähelepanu pöörata. me oleme alati öelnud, et äh, erilist tähelepanu tuleb pöörata VKE-dele, ka see ei tohi tähelepanuta jääda. muidu aga ma arvan, et kõigi asjade eest on hoolitsetud ja ma tõesti toetan raportööri. Uh, suur tänu eh, härra Nesteroi, ma tahaksin tänada selle edu eest, mida te olete saavutanud. aga ma mõtlesin e, ühtekuuluvusfondi üle. ma mõtlesin nende elementide üle, mida parlament sinna sisse tõi, näiteks koostootmine e, elamumajanduse vallas, siis niimoodi anname me tohutu panuse e, komisjoni Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda strateegia jaoks, sest kõik need ühtekuuluvusarutelud selles osas, et on vaja suuremat paindlikkust ja nii edasi, siis kui me vaatame tervet seda, eh, seda portfooliot, siis millele me koondame oma tähelepanu? ma arvan, et me peame lihtsalt paremini selgitama oma seisukohti. me peaksime e, paremini mm, ütlema teistele, et e, Euroopa Parlament seisab e, Ühtekuuluvusfondi ees, sest see, sellel põhineb terve Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia arhitektuur. me peame näitama, et me otsime võimalusi. Eh, me, see lihtsalt näitab, kuivõrd pühendunud me oleme eh, sellele strateegiale. võib-olla eh, me peame paremini kõike rääkima seda avalikkusele ja saatma välja väga kõva sõnumi. ma enne kui ma annan komisjoni esindajale sõna, küsiksin ma Peeteri käest, komisjoni esindaja käest, kas et kas te võiksite korraldada oma argumente siis, kui me rääkisime e, üldmäärusest või oli see siis Regionaalarengu fondi arutades, milline on agi, sest meil on siin tegelikult selline probleem, et me lisame agiisse uusi elemente ja e, tegelikult komisjon on nagu öelnud, et meie arusaam peaks olema staatilisem sest et võib-olla teatud investeeringud ei sobigi üldse akiiga kokku. aitäh, ütlen kiiresti, et mina olen raportööri äh, arvamusega edasimineku osas täiesti nõus. mis puudutab aga sõnastust nii äh, jäätmemajanduse kui veemajanduse osas, siis äh, meile teeb natukene muret see, et et parlamendi kavatsus ei tule tekstist välja. mõlemal juhul Euroopa eh, Euroopa seadusandlus ja ma mõtlen siin direktiive nii vee kui jäätmekäitluse osas on raamistikud, need on raamistikud kõikidele investeeringutele nendes sektorites. ja mis puudutab komisjoni, siis meil ei ole mitte mingisugust muret, kui liikmesriik äh, täidab kõiki tingimusi ja tahab minna kaugemale, aga komisjoni mure on see, et me tekitame mingisuguse paralleeltee mis ei ole osaks ehm, meie olemasolevast õiguslikust raamikust. meie tahaksime, et ehm, ehm, investeeringud et investeeringud veemajandusse näiteks ei jääks haldusplaanidest kõrvale. meie ei taha, et me tooksime, looksime midagi sellist, mis ei ole agiiga vastavuses. raamistik on olemas, juba olemasolevas seadusandluses, seal eh, on ära toodud kõik need miinimumnõudmised, mis regioonidel, liikmesriikidel peavad olema. ning nüüd veel paar punkti, mis puudutab eh, Euroopa ühendamise rahastut siis komisjon ütleb seda, et tegemist on alles esialgse, esialgse visandiga, et sisuliselt võib seda veel täiendada, nii nagu parlament seda tahab, aga teie nagu arvasite, et kui üks asi on CPR-iga ühissätete määrusega reguleeritud, siis ta kusagile mujale enam ei sobi on olemas küllalt näiteid selle kohta, kus eh, meie oleme kõhelnud, kas anda, eh, kas anda raha hoonete energiatõhususe parandamiseks ühe või teise fondi alt. osaliselt mulle tundub, on kaastootmise ja kaugkütte probleem seotud seotud e, võimalike investeerimisprioriteetidega ja ma arvan, et me siis e, e, trialoogi käigus regionaalfondi arutades jõuame ka lahenduseni. suur tänu, Viktor, kas sul on midagi veel lisada? tundub, et sa oled kõigega väga rahul, aga ehk soovid midagi lisada? jah, mul ei ole väga palju öelda. mind tõesti julgustab see, mida härra Berkovitš ütles ja siin on tõesti praegu õige hetk Piiterit ja regionaalarengu peadirektorati tänada selle väga konstruktiivse koostöö eest äh, kompromisside saavutamisel. minu lõppjäreldus on sama. midagi ei ole kokku lepitud, enne kui kõik on kokku lepitud ja ma tean seda väga hästi, kompromissi vajadus peaks kajastuma ja seda peaks kinnitama kõik kolm osapoolt. ja me peame arvestama sellega, et põhiteema, strateegilised teemad, mille puhul Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon äh, jagavad ühishuve või vähemalt ühisvisiooni, siis äh, ma eeldan, et meil õnnestub need lahendada ja see on meil võimalus, äh, hea võimalus praegu tänada ka kõiki variraportööre meie ühine äh, mitte visioon, aga nägemus äh, Ühtekuuluvusfondi osas peaks leidma ka piirkondade toetuse järgmises kavandamisperioodis. nüüd äh, arvestades sellega, mida Peter nüüd ütles, siis ma olen veelgi optimistlikum. aitäh, Lambert, selle ettepaneku eest, kuidas paremini Äh, esile tuua seda, mida me siin teeme, tegemist on põhiküsimusega Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega täitmisel. aitäh, Viktor! targad inimesed ütlevad, et ei tohi kireda enne päikeseloojangut. jah, me oleme rahul sellega, mida komisjon teeb ja me üritame selle kaudu lihtsalt komisjoni julgustada edasi tegutsema ja ma arvan, et me võime sellega selle küsimuse lõpetada ja nüüd äh, Riika Manner ja territoriaalne koostöö on meil järgmisena päevakorras. suur tänu, lugupeetud äh, esinaine Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse äh, osas on samuti läbirääkimised hästi läinud Küprose eesistumise ajal sügisel. meil oli kolm kohtumist ja loomulikult, kui me nüüd kevadel tahame samuti kiiresti ja sujuvalt edasi liikuda ja kui tõesti olukord on selline, et üldmääruse ajagraafik on äh, konkreetsem ja valmis äh, ja me tahame juba märtsis-aprillis sellega valmis olla, siis loodetavasti ka Euroopa territoriaalse koostöörühmitusega on meil võimalik konkreetsemad äh, tähtajad kevadeks paika panna. järgmisel nädalal on meil üks koosolek ja veebruaris äh, samuti üks. meie läbirääkimiste meeskond on valmis äh, edasi liikuma palju kiiremini just parlamendi osalt. nüüd, mis puudutab tehnilisi küsimusi, siis võib nõusta, et järgmine kohtumine äh, esmaspäeval me saime eile seda puudutavad artiklid viis, kuus, seitseteist, kaheksateist ja üheksateist ja me loodame, et nende artiklide osas on meil võimalik kiiresti äh, ühisseisukoht saavutada ja seega on meil võimalik äh, nende sisu arutada ka komisjonis võimalikult peatselt läbirääkimiste meeskonnaga arutame me seda teemat esmaspäeval ja seega ei saa ma teile sisuliselt äh, midagi öelda. siiamaani läbiräägitud teemade kohta võib öelda järgnevat, enne jõule, Küprose eesistumise ajal võtsime läbi viis artiklit, kaks, mis puudutab Euroopa regionaalse koostöö eesmärke, piirkondi, artikkel seitse, mis puu-, käib äh, sisuliste küsimuste juurde, artikkel kaheksa, ühised äh, eesmärgid ja artikkel üksteist, nende määratlemine ja artikkel kaksteist, toetuse saajad Nende artiklite kohta võib üldiselt öelda, et mingisuguseid suuri erimeelsusi nõukoguga ei olnud. ehk siis me olime ühel meelel ja meil oli võimalik komisjoni äh, mandaadile vastavalt tegutseda suurepäraselt. samas aga ootame me veel nõukogult ka nende käsitletud artiklite kohta nelja tulbaga dokumenti, kus ka nemad on need teemad läbi võtnud ja loodetavasti nende nägemus vastab sellele, milline oli meie mulje läbi, läbirääkimiste järel. meie meeskond on parlamendi nõudmisi rõhutanud, eriti seda, mida meie komisjonis seal on tihti esile toodud, see, mis puudutab piiriülest taristut ja paremat koordineerimist. ja ka nõukogu on sellele tähelepanu pööranud ja me oleme väga hästi kokkuleppe saavutanud. teatud artiklite puhul oleme me aga seotud üldmääruse kui ka Euroopa Regionaalarengu Fondi küsimuses need, see, mis puudutab linnapiirkondade määratlemist. Nendel teemadel oleme me üritanud tagada seda, et läbirääkimiste tulemus, mis me läbirääkimiste käigus saavutame, tugineks ka saavutatud kompromissidele muudes artiklites. ehk siis me hoiame silma peal ja vaatame, kuidas äh, asjad edasi lähevad. komisjon on soovinud ka kolmandate riikide võimalusi äh, programmis kaasa lüüa programmi juhtidena nendes erinevates tegevustes ja mulle tundub, et, et ka selle kohaselt on meil võimalik saavutada kokkulepe nõukoguga. see, mis puudutab teatud nüansse, siis artiklis kaks arutasime me pikka käis meil pikk arutelu Interacti kohta ja nõukogu üritas praegust määratlust veidi hajusamaks muuta võrreldes sellega, mis meil juba paigas on. praeguste andmete kohaselt aga nõukogu on samuti heaks kiitmas eh, parlamendi lähenemist ja seda määratlust, mis meil varem paigas oli. see on üsnagi oluline, oluline ja ehk siis läbirääkimised on liikunud positiivses suunas nagu juba öeldud, siis suuri erimeelsusi äh, meil olnud ja järgmisel esmaspäeval jätkame läbirääkimisi ja siis panustame me rohkem nendesse investeerimisprioriteetidesse ja temaatilistesse küsimustesse ja arutelud on ilmselt üsnagi äh, sujuvad ja, ja see puudutab ka üldmäärust praegu ei ole mul teile midagi rohkem teada anda ja loodetavasti järgmine, järgmisel komisjoni koosolekul saame eh, tutvustada teile neid artikleid, mida me arutame mm, järgmisel nädalal. aitäh, Mari-Teres, palun! aitäh! mis puudutab läbirääkimisi, siis eh, ma tahaks eh, tänada Riika Mannerit äh, selle õhkkonna eest, mida ta oskas teha äh, läbirääkimiste rühmas äh,, nii et tegemist oli täieliku koostöövaimuga. loomulikult paljud küsimused jäävad lahtiseks, ootavad äh, läbirääkimiste lõppu äh,. sõltuvalt sellest äh,, mis toimub äh, üldmäärusega, saame ka meie vastavalt edasi liikuda äh, vaja on loomulikult territoriaalselt koordineerimist teiste fondidega, ma sooviksin erilist, eriliselt rõhutada territoriaalse koostöö spetsifi-, eh, eripära, eh, vaja on eh, hoolitseda selle eest, et oleks tõesti tegemist mastaabisäästuga, et territooriumid muutuksid konkurentsivõimeliseks ja äärmiselt oluline element on mitmeaastase finantsperspektiivi läbirääkimised. meil täna hommikul on äh, ühendusrühma koosolek ja ma tahaksin kõigi tähele, tähelepanu juhtida sellele, et millised äh, riskid seonduvad äh, oodatavate kärbetega ühtekuuluvuspoliitikale ja territoriaalsele ühtekuuluvusele. me riskime kaotada väga palju rohkemat, kui me seni ootasime me peame olema teadlikud sellest, et me peame võitlema nii ühtekuuluvuspoliitika eest ja, ja eriti mm, territoriaalse ühtekuuluvuse eest. vaja on kaitsta öö, seda valdkonda, mida viimases Herman Van Rompuy ettepanekus ähvardas kahekümne viie protsendine kaos, kadu. nii et me peame kõigi tähele, teadlikkust tõstma selles, kui oluline on see poliitika, kui oluline on see Euroopa jaoks ja territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks, kui oluline on see selle pildi jaoks, mis jääb kodanikele Euroopast, et tegemist on konkreetsete teemadega, me täna kohtume Alain Lamassouriga, kes on eelarvekomisjoni esimees ja ta on andnud meile tõesti väga, väga häirivat teavet selle teema kohta, aitäh! Francois Alfonsi. mul ei ole väga palju lisada sellele, mida Marie-Therese ütles, tegemist on tõesti läbirääkimistega, mis liiguvad edasi, ehkki vahel läheb asi aeglaselt, aga nii see on, kindlasti on vaja eh, korraldada tihemini läbirääkimisi ja tõesti eh, on oodata otsuseid väga paljude muude teemade kohta, üldmääruse ja finantsperspektiivi kohta, nii et olukord on tõesti üsna murettekitav. igas valitsuses äh, on ju oma need äh, puna-, äh, jooned, mida, millest nad üle ei lähe, oma piirid, mida nad ei ületa ja kuna on vaja ühehäälsust, siis on see väga raske. territoriaalne ühtekuuluvus on ju just see poliitika, mis on äärmiselt oluline olnud Euroopale, me peame sellest tegema enda jaoks piiri, millest me ei taandu. Äh, meil on väga head eesmärgid, aga muidu meil ei ole üldse mingeid vahendeid seda poliitikat ellu viia. härra Nielsen, palun. aitäh. mina Riika Manneri dokumendist nägin äh, teatavat optimismi, et äh, läbirääkimised lähevad hästi. minu küsimus puudutab makropiirkonnade äh, strateegiaid. kui ma eilset aruannet valesti ei mõistnud, siis ma sain aru, et see ühendus on üsna selge, et piirkondlikke programme kaasatakse, et nad annaks äh, panuse makropiirkondade strateegiasse, et neid saaks ka rahastada. kas äh, see on ka siin niimoodi? et minu küsimus äh, puudutabki nüüd ühend, ühendamist makropiirkondade strateegiatega. härra Olbricht, palun. jah, ma tahtsin liituda nende kolleegidega, kes viitasid sellele teemale. täna hommikusel koosolekul osales ka Euroopa Komisjon kes ütles, et äh, see, kas meil on rohkem raha nendele makropiirkondadele või mitte. nii palju, kui mina tean, siis makropiirkondadele raha ei ole, Rootsi ettepanekule tuginedes on meil võimalik kasutada Interreg B-st neid elemente, mis puudutavad organisatoorseid tegevusi kui me räägime piiriüleseid tegevusi, siis kas me lisame sinna makropiirkonnad, see muudab äh, kõike täielikult, või me jääme sama seisukoha juurde, et see makropiirkond on lisandväärtus koostööle, aga selleks ei ole vahendeid? ma arvan, et äh, see on üsnagi selge komisjoni seisukohast, ehk siis kui meil neid vahendeid ei ole, siis satume me raskesse olukorda kui makropiirkondade tarbeks, nagu Marin-Therese ütles, võetakse neid vahendeid, siis ei, ei jää midagi piir, piiriülaseks koostööks. aitäh, Lambert, palun. härra Nisterloi, palun. suur tänu. ja see, mida ütles Riika. Riika, kas sa võiksid mind kuulata, palun? palun kuula, mis mul öelda on see, mis puudutab eelarvet, ma arvan, et meie mandaadis ja tuginedes ka sellele arutelule, mis meil eile oli Iiri eesistujaga, oli see, et nad tahavad kinni pidada parlamendi seisukohast. ma arvan, et meie viitasime siin viiele protsendile eelarvest. ja ma arvan, et me ei tohiks siin järele anda ja ükskõik, milline see tulemus on makropiirkondadele, siis äh, viis protsenti tervikust. prioriteetide mõttes peame me sellest kinni pidama. kui me tahame õigesti edasi liikuda piiriülese koostööga, siis peame me seda kaitsma Euroopa, nagu me ka eile arutasime arukaga spetsialiseerumise valdkonnas, siis äh, meil on võimalik äh, väga palju mõju saavutada parema koostööga. meil on olnud igasuguseid erinevaid koostööprogramme erinevates valdkondades ja sellel on palju suurem mõju, kui paljud inimesed arvavad. meil ei ole vaja uusi institutsioone, meil on vaja paremat koostööd arukaks spetsialiseerumiseks, meil on vaja neid konkreetseid klastreid, kes saavad üksteist aidata ja see ongi territoriaalne koostöö. seda esiteks. me peaksime sellest viiest protsendist kinni pidama. nagu Jan ütles, kui me tahame et juhtroll selles koostöö lähenemises äh, laiemalt nendes makropiirkondade strateegiate puhul peaks seda juhtima, tuginedes sellele alt üles äh, osalusele. ja vahel oleme näinud, et makromajanduspiirkondade äh, ähm, strateegiad ei juhi mitte need piirkonna äh, kesksed lähenemised, vaid see puudutab keskkonda, ma arvan, et see on vale, meil on vaja tugineda meie määrusele ja sellepärast on meil seda viit protsenti vaja, me ei tohiks seda ära anda, sest äh, ma ütlen teile, mis siis juhtuks. viieteist aasta pärast on meil viisteist makropiirkondlikku territooriumi kes teevad koostööd. ja siis öeldakse, et meil ei ole vaja regionaalpoliitikat, sest me panustame sellisesse lähenemisse, millega me ajendame välja makromajanduspiirkonnad. mina ei ole seda välja mõelnud, vaid paljudes leiavad seda ehk siis esimeseks on, esiteks on meil vaja piirkondlikku poliitikat, nüüd aga räägime me makropiirkondadest. minu arvates on see väga halb. me peame viiest protsendist kinni pidama, me võitleme selle eest ja lähimuspõhimõte integratsiooniks ja koostööks Euroopas on väga olulised ja tegemist on territoriaalse mõõtmega, aitäh. aitäh tundub, et hetkel sõnasoovijaid rohkem ei ole ja seega annaksin sõna komisjonile, palun aitäh! kõigepealt sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest. tegemist on väga tehnilise mm, määrusega ja ja me vaatame seda kõike väga lähedalt, sest isegi väikesed muutused mõjutavad paljud. me näeme siin kahte väljakutset ja raportöör viitas sellele. kõigepealt see, mis puudutab äh, ühissätete määrust ja kavandamisperioodi ja teiseks koostöö välisvahenditele tuginedes, see on olnud nõukogus väga keerukas teema ja me eeldame, et see võibki olla väga keeruline. väga oluline on see, et me selle õigesti paika saame. erinevate vahendite korral, eriti kui me räägime ENI-st ja IPA-st, siis äh, õigete otsuste tegemine võib olla üsnagi keerukas. nüüd see, mis puudutab makropiirkondade strateegiat, komisjoni seisukoht on see, et uusi vahendeid selleks ei ole vaja, makropiirkondade strateegiad on koostöövahendid vabatahtlikule alusele tuginedes liikmesriigid ja piirkonnad ühinevad teatud äh, piirkonnas, teatud tegevustes. jah, see on oluline, kuid olemasolevad vahendid läbi põhiprogrammide, piiriüleste programmide äh, peaksid olema paremini kasutatud. loomulikult see sõltub konkreetsetest olukordadest, konkreetsetest liikmesriikidest ja piirkondadest selleks, et makropiirkondade programme toetada, neid strateegiaid äh, toetada, on meil vaja tugevat ühtekuuluvuspoliitikat ja me toetame seda, mida ka siin komisjonis on öeldud, et parim viis selle tagamiseks on, kui meil on piisavad äh, vahendid ühtekuuluvuspoliitika alt ja sealhulgas ka siis äh, selle regionaalse territoriaalse koostöö kaudu. Riika, palun. suur tänu, esinaine. aitäh kõikide nende konstruktiivsete märkuste eest, mis te tegite. sooviksin äh, tänada variraportööre tehtud töö eest äh, läbirääkimistel. aitäh ka komisjonile suurepärase koostöö eest äh, seoses selle määrusega. mis puudutab rahastamisraamistikke, siis olen täiesti nõus sellega, millele viitasid kolleegid. parlament ja meie komisjon nõudsid seitsmeprotsendilist eelarvet eh, territoriaalsele koostööle ja ma olen täiesti nõus sellega, et me peame sellest nõudmisest kinni pidama ja ka teiste määruste raportöörid seda lähenemist toetavad ja mul on väga hea meel, et Lambert eh, tõesti sügavat toetust territoriaalsele koostööle osutas. ma olen tõesti nõus kõige sellega, mida eelkõnelejad ütlesid oma põhjendustes. jah, kui ühtekuuluvuspoliitika ja selle rahastamine oluliselt väheneb, siis territoriaalne koostöö võib seetõttu kannatada, aga parlamendi heaks oleks see, kui me selle eest üheskoos seisaksime, sest piirkondlikel strateegiatel on tõesti see lisandväärtus Euroopas see, mis puudutab makropiirkondi, siis artiklis seitse eh, nende ühistegevuste sisus oleme me rääkinud ka makropiirkondade teemast ja minu ja komisjoni nägemus peale hääletusi on olnud see, et makropiirkondade strateegiatele ei äh, ole määratud eraldi rahastust, vaid need tuginevad praegustele lähenemistele ehk siis territoriaalsele koostööle ja minu arvates me võime seda jätkuvalt toetada. ja seega olen ma täiesti nõus Euroopa Komisjoni märkusele sellega seoses. see teksti sõnastus artiklis seitse, mida me oleme nõukoguga heaks kiitnud äh, ja kompromissi saavutanud, siis äh, seal äh, soovitakse neid äh, makropiirkondade koostöid arendada koostöövaldkonnas ja neid äh, rolle ka täpsustada, samas aga rahastusest seal ei räägita ja eesmärgiks ei ole seda sinna makropiirkondade strateegiate hulka tuua. aitäh kõikide märkuste ees ja jätkame sellel teemal järgmisel komisjoni koosolekul, aitäh! aitäh! Lähme nüüd neljateistkümnenda punkti juurde, Joakim Seller, palun. E, aitäh, ma jätkan siiski saksa keeles pärast seda, kui me Küprose eesistumise ajal kahjuks eriti edasi ei jõudnud selle Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse määrusega, olid meil juba eelmisel nädalal, eelmisel aastal kontaktid Iiri eesistujaga ja ma pean ütlema, et nüüd puhub hoopis teine tuul. eile me kuulsime seda ka minister Haulinilt, kes ütles, et äh, juba veebruaris üritavad nad äh, nõukogus äh, kokkulepet saavutada selle määruse kohta. eile enne komisjoni istungit oli mul võimalus tema ja tema kaastöötajatega rääkida nõukogu töö tasandil on äh, Euroopa territoriaalse koostöörühmituse määrusega tegelenud. mitteametlikult olen ma mõningat teavet saanud selle kohta. arutelus äh, keskendutakse, nagu me juba eeldasimegi, ähm, lubade andmisele mõned ütlesid, et kuus kuud on liiga pikk aeg, teised arvavad, et äh, see on liiga, sellest piisab. teisalt, kui me ütleme, et kuuest kuust piisab, siis mm, see on ju nii, et igal asutusel, mis lube väljastab, peaks olema piisavalt äh, aega selleks, et seisukoht välja kujundada, et ei ole vaja mingeid kunstlikke trikke selleks, et seda äh, tähtaega pikendada ja piiri äh, Ehm, alade puhul ma märkan, et huvi selle instrumendi vastu on äh, kasvanud, eriti pärast määruse muutmist, äh, kus piirialadel mm, on äh, täiendavaid tegutsemisvõimalusi ja nad näevad, et tegemist on sellise õigusaktiga, mille alusel nad tahavad tulevikus oma koostööd rajada. nõukogu liikmete avaldustest äh, olen ma saanud teada, et vaikselt on tekkinud kahtlus, et äh, et Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse kaudu võiks ähm, tulla piirialadele rohkem iseseisvust ja et see on veidi ohtlik, aga sellised kahtlused on võimalik kõrvaldada, see puudutab riike, kes seni on olnud väga keskse juhtimisega või kus ei ole olnud üldse mitte ühtegi Euroopa territoriaalse koostöö rühmitust nende riikide piires. ning mõningad nõukogu liikmed on minule antud teabe kohaselt vihjanud, et kui mõne liikmesriigi territooriumil luuakse Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus ja me oleme seda ju laiendanud, et piirialadel võib äh, luua Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusi ka äh, riikidega, mis ei kuulu Euroopa Liitu, et äh, siis võiks kaasata ka kahte riiki. ma arvan, et ka see on asi, mille osas on kerge läbirääkimisi pidada. seal ei ole mingeid ületamatuid takistusi ma arvan, et äh, see, mida eile ütles siin minister Haulin, et veebruaris äh, tuleb see mm, teema nõukogust päevakorda, et ja et siis jõutakse seisukohale ja et esimesed äh, triloogi kohtumised on märtsikuuks ka kokku lepitud, ma loodan, et juba esimesel poolaastal õnnestub meil selle määrusega töö positiivselt lõpetada eriti kuna siin ei sõltu me mitmeaastasest finantsraamistikust, siin ei ole juttu rahast, vaid õiguslikust instrumendist, nii et sõltumata, sõltumata läbirääkimistest mitmeaastase finantsperspektiivi osas on meil võimalik sellega tegeleda. nii palju siis lühidalt minu poolt. suur tänu, ma ei tea, kas on mingeid kommentaare või küsimusi. kui on, siis palun ja kui ei ole midagi teistele öelda, siis ma paluksin komisjoni esindajal sõna võtta. suur tänu. nii nagu raportöör ütles, eh, eesistuja teeb erilisi jõupingutusi selleks, et eh, Euroopa territoriaalse koostöörühmituse eh, seaduslik külg saaks lõpule viidud ja e, me kohtume sel teemal veebruarikuuses. aga ma jälle rõhutan, et tegemist on väga tehnilise teemaga ning tõepoolest meil on vaja aega, et läbirääkimisi e, järele e, läbi viia, aga kuna valmisolek on kõikidel poolt olemas, siis ma loodan, et me saavutame ka edu. suur tänu, ma näen, et keegi ei taha vist siin eesistuja poolt sõna võtta, kas nõukogu esindaja soovib midagi öelda? paistab, et ei taha, et te usaldate seda infot, mis tuleb komisjonist. aga härra Lambert soovib sõna. jah, meie arutelud õiguslikes küsimustes see on kommentaar, mis eh, käib kõikide niisuguste arutelude kohta. palun eh, informeerige, millised võimalused on meie komisjonil pöörduda otse täiskogu poole e kas te võiksite meid teavitada, milline on meie mandaat? kuidas nüüd, kui läbirääkimised on läbi, siis kuidas me edasi läheme, kas kõik need teemad jõuavad siis täiskogule või, või millised on siis need järgmised sammud? kuidas me kokkuleppe saavutame ja kuidas me eh, ikkagi Äh, edasi läheksime, sest meie mandaadis ei olnud pöördumine täiskogu poole. olukord, nii palju kui mina aru saan asjast, on niisugune. viimasel aast-, möödunud aastal otsustati e, esimeste konverentsi poolt ja seda tehti suvel, et komisjonid ei lähe e, täiskogule enne, kui mitmeaastane finantsraamistik on heaks kiidetud ja sellepärast ma ütlen, et me peaksime töötama nii kiiresti kui võimalik ja niipea kui on võimalik plenaaristungile minna, siis me sinna lähemegi ja me ei teagi, kui kaua läbirääkimised kestavad, nagu te ütlesite, nagu te eile kuulsite, oli eesistuja üsna optimistlik, ta arvas, et juba seitsmendal, kaheksandal veebruaril teeb nõukogu eh, oma eh, otsuse. ja ma sain ka asjast niimoodi aru, et eh, mitmeaastase finantsraamistiku määruse ettevalmistamiseks läheb, kulub ainult veel paar äh, nädalat ma ei tea, kui kaua see asi äh, kestab parlamendis, võib-olla kuid, võib-olla rohkemgi. me peame ju mitmesugustest menetlustest kinni pidama ja siis me saame viia täiskokku mitmeaastase finantsraamistiku, kui on absoluutne eh, enamus, siis võetakse ka mitmeaastane finantsraamistik eh, vastu, aga eh, me peame vahepeal pidama läbirääkimisi ja siis, kui läbirääkimised on edukalt lõppenud, arutame me asja komisjonis ning siis läheb asi täiskogusse. ma arvan, et, et et, et üksikud komisjonid võivad määruse osas minna, minna eraldi täiskogule ma ei arva, et kõike seda tehakse koos, aga millal me valmis oleme, siis me ka eh, täiskogule jõuame, see kõik sõltub, eh, see kõltub kõik läbirääkimiste olukorrast, kas me läheme täiskogule esimese lugemise dokumendiga või teise lugemise dokumendiga, see on juba meie töö. võib tekkida ka niisugune moment, kus me peame otsustama omavahel kas me läheme täiskogule terve paketiga või mitte, sellepärast et see on meie otsustada, sest regionaalküsimused, ühtekuuluvus on meie valdkond. me võime ka minna niimoodi, et me läheme kõigepealt üldmäärusega sinna, siis konkreetsete fondidega, aga ma arvan, et me ei pea seda praegu otsustama meil on äh, äh, vabadus töötada nii, nagu me tahame, kui me omadega valmis oleme saanud, nii palju siis sellest. Also... ja äh, ma saan aru, et niisugune on ka komisjoni seisukoht, kui toimuvad arutelud parlamendi presidendi tasemel. ma väljendan samasugust seisukohta, et me oleme valmis minema täiskogule, kui me oleme valmis kas ma sain nüüd asjast õigesti aru, et me töötame eesmärkide nimel, et äh, ühtekuuluvuspoliitika oleks kõvadel jalgadel? ma kuulsin, et teised komisjonid äh, lähevad täiskogule äh, selleks, et saada mandaat näiteks põllumajandus komisjon eh, läheb täiskogule selleks, et saada kõikehõlmavat mandaati. ma arvan, et me peaksime ennast eh, nähtavaks tegema, kõik peavad täiskogul aru saama, et me töötame kõvasti, et eh, kõik meid märkaksid. me oleme tegelikult jõudnud väga kaugele. ma kuulan, mida siin praegu räägiti ja aga ma kuulen selliseid jutte, et võib-olla järgmise eh, parlamendi koosseisu ajal tuleb uus komisjon, võib-olla aastal kaks tuhat kuusteist. ja nad ei saa üldse aru, mida meie teeme. meie eh, töötame seitsme aasta nimel, meil on vaja viia ellu kahe tuhande kahekümnenda aasta mm, Euroopa poliitikat ja kui me eh, nüüd ajaga kaasas ei käi, siis eh, ütlevad inimesed, et tegemist on tohutu eelarve osaga ja mitte midagi selles osas ei juhtu. me peame loomulikult üksteist informeerima, aga me peame leidma ka selle õige momendi, millal eh, võitlusesse astuda. jah, ma selles eh, kontekstis Mm, ei öelnud küll komisjonile, aga ma ütlesin koordinaatoritele, et nendel kolleegidel, kellel on mm, algatusraportid, et, et et eh, siis eh, peab arve, arvestama ka seda, millega tuleb minna eh, täiskogu istungile, sest et ka fraktsioonidel on selles osas oma poliitika ning võib juhtuda niimoodi, et aasta lõpupoole tuleb tohutu laine algatusraporteid. igatahes oleks hea, kui kõik algatusraportitega saadakse ühele poole, enne kui meie ametiaeg lõpeb. ma arvan, et selle koosoleku osaga oleme me jõudnud lõpule ah,. paistab, et ühele inimesele ma ei andnud sõna. härra Zeller. ma tahtsin tulla tagasi selle juurde, mida Lambert ütles ja ma tahtsin seda toetada. et võib-olla me vahepeal peaksime siiski minema täiskogu ette, sest ma kuulen paljudelt kolleegidelt, kes ei ole nii palju tegelenud struktuuripoliitika küsimustega, küsimust, et mis teil seal toimub. kui ma näen põllumajanduskomisjonis või kalanduskomisjonis seda küsimust, seal toimub ju vahepeal juba peaaegu et talumeest, talumike sõda ja nad äh, on väga mures, et meil, äh, meilt ei kosta nagu mingit lärmi ja nad küsivadki, et mis, mis te teete, nii et kui me nüüd valmis tulemustega lähme täiskogu ette ja ütleme, et nüüd on võimalik öelda ainult kas jah või ei, siis äh, võivad tekkida sellised arutelud, mida meil üldse vaja ei ole, sellepärast et ühtekuuluvuse ja struktuuripoliitika puhul on tegemist siiski neljakümne protsendiga üldeelarvest ja ma arvan, et me peaksime leidma võimaluse, et me juba enne lähme täiskogu ette selleks, et teised kolleegid saaksid ka teavet ja et nad saaksid öelda, et jah, te peate läbirääkimisi õigesti, nii nagu meile sobib ja viige see asi nüüd lõpule. Well, as you know nii nagu te teate, Joachim meil on selline eriline platvorm, mida me nimetasime eh, töörühmaks tulevase eh, ühtekuuluvuspoliitika nimel. me oleme kutsunud sinna inimesi erinevatest komisjonist, eri, kõige sagedamini oleme kohtunud tööhõivekomisjoni esindajaga, möödunud nädalalgi oli niisugune, eh, niisugune kohtumine ja seal me vaatame kõiki Euroopa investeerimisfonde, me oleme vahetanud ka kirju. nii et eh, meie poolt on igatahes olnud püüdlused inimesi informeerida. aga eh, kui eh, kui eh, nähtavad me tahame olla eh, eh, täiskogul, seal on mõningased rasked otsused, mida me peame tegema, aga vaatame, kuidas asjad lähevad, igatahes ma ütleksin teile, et pidage läbirääkimisi nii kiiresti kui võimalik, et siis me näeme, milliseks üldse kujuneb parlamendi seisukoht ja kuidas otsus sünnib ja ma ei tahaks praegu hakata lihtsalt eh, tühja juttu siin ajama. aga me peame otsustama lihtsalt, kas me läheme esimesele lugemisele või me läheme mm, teisele lugemisele, sellest sõltub meie lähenemine, aga me peame igatahes arutama seda asja ka koordinaatoritega. ja ma ütleksin veel, et ma loodan, et komisjoni esindaja tuleb natukene varem, sest tema, eh, tema punkti alguseks on viisteist minutit aega veel, aga praegusel hetkel mm, eh, Rika on koostanud arvamuse taastuvenergiast. suur tänu, esinaine. ma annan teile lühikese ülevaate jah, arvamuses kasu, käsitletakse uuenevaid energiaallikaid ja eesseisvaid väljakutseid ja muid teemasid. väga oluline on see, et uuenevate energiaallikate teemasse suhtutakse tõsiselt, neid äh, peab käsitlema ka meie Regionaalarengu Komisjonis sest teatud piirkondadele Euroopa erinevates piirkondades, eriti äärepoolsematesse riikidesse, võivad need uueneva energia allikate kasutamise võimalused pakkuda uusi võimalusi. ja seega on meil võimalik luua ka ehk palju uusi töökohti kõigepealt olen ma soovinud äh, rõhutada rahastamisküsimust väga oluline on see, et erinevad ühtekuuluvuspoliitika vahendite kaudu suudame me tulevikus üha enam raha äh, kasutama ka uuenevate energiaallikatega seonduvatesse investeeringutesse. ja seega on meil võimalik äh, loodetavasti ka toetada tööhõivet Euroopas oluline on see, et me suudame koondada neid erinevaid rahastamisvahendeid ja kasutama neid näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmi sarnasel viisil ja panustama ka rohujuure tasandi uurimustesse selles valdkonnas. jah, loomulikult ähm, erainvestorite roll on oluline ja ma loodan, et meil on võimalik ka seda paremaks muuta. meil on Helena rahastamisvahend ja arukas energiakasutusprogramm ja loodetavasti ka nende vahenditega on meil võimalik paremini suunata vahendeid äh, uuenevatesse energiaallikatesse. Euroopas on üleüldse erinevates piirkondades oluline see, et me suudame tagada ja lisada energia isevarustust ja uuenevate energiaallikate kasutamisel on siin väga oluline roll. minu arvates on alati parem, kui me suudame kasutada Euroopa energiaallikaid äh, selle asemel, et väljaspool Euroopa midagi sisse tuua, näiteks kivisütt või, või kasutada fossiilseid kütuseid. teisest küljest peame me, me tähelepanu pöörama ka igale liikmesriigile ja oma piirkonna ja iga piirkonna eriomadustele äh, ja seega me ei saa rakendada sama uueneva energiapoliitika poliitikat igas piirkonnas ja selles arvamuses tahame rõhutada ka bione-, bioenergia olulisust, eriti hajaasustustega piirkonnas lisaks sellele, et me Euroopas oma jõupingutusi uuenevatele energiaallikatele panustame, ei tohi me unustada ka piiriüleseid ettevõtmisi uueneva energiaallikate valdkonnas. ja seega soovin ma rõhutada ka IPA ja ENI vahenditele ja läbi nende on meil samuti tulevikus võimalik toetada neid piiriüleseid äh, projekte ja toetada uuenevate energiaallikate kasutamist tulevastel aastatel on meil väga suured äh, eesmärgid Euroopas ja selleks, et me neid eesmärke, eesmärkideni ka jõuaksime, on meil vaja pikaajalist energiapoliitikat ja sellist poliitikat, mis ei muudaks uuenevate energiaallikate kasutamist. praegusel hetkel on meie lähenemine ehk veidi vastuoluline ka Euroopas, meil on eesmärgid, mis on väga suured, aga samas keskkonnaküsimustes, küsimustega piirame me nende uute allikate kasutamist. ja seega ma loodan, et need otsused, mis me Euroopas vastu võtame, on kooskõlas ja seega on võimalik ka positiivselt mõjutada piirkondlikke majandusi Need olid mõned olulisemad nüansid arvamusel, mida me oleme esile toonud ja eh, välja toonud ja ma loodan, et te kommenteerite seda arvamust nüüd lä nendest lähtekohtadest tulenevalt, aitäh! suur tänu! ma ei tea, kas siin on sõnavõtjaid, härra Lambert, palun e. Eh, Markos on Markus on ITRE komisjonis. läbirääk-, kas läbirääkimiste puhul oli juttu CO kahest või mitte? aga Margus ütles mulle, et ähm, tegemist on hea arvamusega, eriti võttes arvesse juba olemasolevaid äh, Äh, finantsinstrumente, nii et äh, selle kohta sooviks komplimendi teha. aga kõik sõltub muidugi sellest, et äh, kus Euroopas parasjagu paiknetakse, et sellest sõltub tehnoloogia valik. aga tegemist on detsentraliseeritud äh, teemaga, tuleb mõelda kulude-tulude suhtele, vaja on tõhusust, eriti kui, kui kasutada seda tehnoloogiat lõunas ja mitte Soomes ja see on ka äärmiselt oluline aspekt, mida me peaksime arvestama. kulud ja kulutõhusus on äärmiselt olulised riigid, kus tehakse selles valdkonnas väga palju, nagu näiteks Saksamaa, nende puhul me teame juba praegu, et kodanikud ja ka osa ettevõtetest peavad juurde maksma, see on äärmiselt oluline aspekt, see võib ju kodaniku jaoks ka lisakulutusi tähendada. ning sõltuvalt sellest, kuidas lähenetakse aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele, peab ähm, energia siiski jääma ka taskukohaseks. ma üldiselt pean seda kõige positiivseks, aga me võiksime teha sellise muudatusettepaneku, mis ka neid muresid väljendaks. aga kindlasti on tegemist olulise teemaga. ning äh, seosed äh, teadus- ja arengustegevusega Euroopa Liit oli väga palju aastaid äh, maailmas juhtival positsioonil tuuleenergia osas, äh, tipptehnoloogias, Euroopal on see koht küll endiselt alles, aga me peame tähelepanu pöörama sellele, et me ei kaotaks oma, oma liidrirolli Aasiale. agenda kaks tuhat kakskümmend eesmärkide ja Horisont programmi seosed on olulised, ka see peaks äh, keskse asjaoluna ära toodud olema. aga energiat peab olema võimalik ka elektrivõrkudesse juhtida ja sellega on probleeme, alati ei ole võimalik äh, suuri koguseid vastu võtta ja suunata neid äh, sinna, kus ähm, voolu ka tarbitakse, me näeme seda probleemi Saksamaal, seal on väga suuri probleeme sellega, vaja on võrku välja, välja ehitada ja probleeme on energia salvestamisega. Hollandis me äh, naerame selle üle, sest sakslastel on liiga palju üleliigset energiat, aga ähm, tegelikult ei ole selle probleemiga lihtne hakkama saada. mõningates riikides on äh, võrk kohati sellise ülepinge all, et, äh, et see võrk võib lõpuks äh, üles öelda. ma ei taha siin nüüd äh, mingeid ähvardusi loopida, vaid ma tahan öelda, et oluline on investeerida, vaja on detsentraliseeritud haldust ja detsentraliseeritud jaotust, meil on vaja arukaid elektrivõrke nii et need arukad äh, võrgud on äärmiselt olulised, kogu äh, vastav tehnoloogia on tuleviku jaoks äärmiselt äh, oluline. ja räägiks korra ka proua Kularska-Bubinska raportist. eelmisel täiskogul saime me selle vastu võtta ja hea, et me sellest rääkisime, nii et äh, veel kord, minu poolt tuleb kompliment. Kakis replacing Maria Irigoyen. härra Stavrakakis asendab äh, proua Maria Irigoyenit. aitäh, ma asendan siin äh, Maria Irigoyen Peeresist, kes, kes on praegu Tšiilis, kes osaleb äh, Euroopa Liidu Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee töös teg- ja tegemist on äh, Riika Manneri arvamusega, mis puudutab siis praegusi probleeme ja võimalusi taastuvenergia valdkonnas Euroopa energia siseturul, nii et proua Erikoian Peresi ja ka minu äh, Äh, enda nimel sooviksin ma teile teha komplimendi selle arvamuse mm, kohta, sest äh, uute tehnoloogiate kaudu elavdatakse erinevates piirkondades äh, majandust, see on väga oluline väikeettevõtete jaoks ja need energiaallikad annavad panuse nende piirkondade arengusse Euroopas, mis on vähem arenenud, vähendavad meie sõltuvust äh, välisest äh, energiaimpordist, me peame parandama energiatõhusust, edendama teadusuuringuid, äh, arendustegevust ja uuendustegevust ning seetõttu on Ühtekuuluvusfondil vaja vastavat, vastavaid vahendeid kuni aastani kaks tuhat kakskümmend selleks, et oleks võimalik keskenduda uuenevatele energiaallikatele, mida on vaja selleks, et me saavutaks äh, eesmärgid, mida me oleme püstitanud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend e, ja peaeesmärk on ju, et aastaks kaks tuhat viiskümmend tuleks enamus energiast uuenevatest energiaallikatest ning äärmiselt olulised on äh, siseturu arengu jaoks äh, ka piiriülesed võrgühendused proua Maria Erikoien teeb ka ettepaneku, et Helena äh, programm äh, peab äh, rohkem toetama energiatõhusust ja muid investeeringuid energeetikasse Euroopas ning proua Erikoien Peres tahaks teha mõningad muudatusettepanekud selleks, et mõningaid aspekte paremini välja tuua, aitäh uh,! suur tänu! ma ei tea, kas keegi tahab roheliste nimel sõna võtta ah,. Francois Alfonsi kõigepealt. aitäh, proua esinaine ah, härra Bissep, kes, kes meie fraktsioonis ah, selle teemaga tegeleb, palus mul tema nimel sõna võtta et rõhutada, kui oluline on see raport praegusel hetkel, kui on ähm, ebakõla Euroopa Liidu eesmärkide ja tegeliku olukorra vahel äh, uuenevate energiaallikate kasutamine on praegu kriisis, mis tähendab seda, et äh, me ei saavuta oma eesmärke, kui me ei reageeri praegusele kriisile. meie Roheliste fraktsioon on eriti huvitatud äh, Eh, infrastruktuuri eh, arendamisest, eh, mida on vaja nende energiaallikate kasutusele võtmiseks ning ma olen nõus Lambertiga, kes rõhutas vajadust arendada infrastruktuuri, mis on äärmiselt vajalik selleks, et oleks võimalik rohkem kasutada uuenevaid energiaallikaid Euroopa energiavarustuse jaoks on olemas potentsiaal, mida ei ole ära kasutatud ja mille jaoks on vaja investeeringuid, investeeringuid on vaja vaja teha avalikest vahenditest üle kogu Euroopa, kaasrahastamine on loomulikult vajalik, aga vaja on see ka tagada ning üks võimalusi tagada kaasrahastamist on see, et ole, kasutada Euroopa Liidu fonde ja vaja on saavutada, saada üle sellest kriisist, milles pra-, praegu see sektor on. nii et äh, see on kooskõlas meie eesmärkidega, me oleme loomulikult äh, positiivselt meelestatud selle arvamuse osas ja me üritame seda veelgi tugevamaks muuta selleks, et äh, selle mõju oleks võimalikult hea. aitäh, Joachim, palun! aitäh kolleeg Mannerile selle arvamuse eest Lambert juba rääkis, et me peaksime selle seostama kolleeg Kolarska-Bobinska raportiga, mida me hääletasime viimasel Strasbourgi nädalal, aga ma tahaksin teile tuletada meelde ka seda ja mõned kolleegid sellest juba ka rääkisid, et äh, juba mõni aeg tagasi oli meil raport, mis äh, tegeles energia infrastruktuuriga kuni aastani kaks tuhat kakskümmend kuni, või kuni aastani kaks tuhat viiskümmend ning minu äh, Äh, info kohaselt ongi sellega just probleeme. seal me tuvastasime, et üksnes energiavõrgu praegusel tasemel hoidmiseks ehm, ja me oleme väga kaugel Euroopa sise, ühtsest turust või Euroopa Energialiidust, et meil on vaja umbes kakssada kaheksakümmend miljardit eurot ainuüksi selleks, et äh, hoida võrk kvalitatiivselt kõrgel tasandil täi-, täiendav võrgu väljaehitamine selleks, et meil oleks äh, arukas võrk, äh, ma-, maksaks äh, täiendavat kaheksasada miljardit eurot, seda ütles tollal komisjon, kui oli juttu sellistest energia infrastruktuuri meetmetest. selleks ei piisa mi-, mi-, ühtekuuluvusfondist, vaja on leida teisi lahendusi, teema ise ei ole Ähm, probleemiks ei ole siin mitte üks, mitte energia tootmine. E, tuuleparkide omanikud ütlevad mulle, et Euroopas on äh, paika pandud võimalikud äh, tuuleenergia tootmise kohad. tuuleenergia tootmine on mõttekas äh, loomulikult eelkõige seal, kus tuul on tugev, näiteks äh, avameres või siis või siis rannikul. seal on veel mõningaid äh, potentsiaale, aga probleemiks on see, et seda energiat ei tarbita seal, kus seda toodetakse. energia tuleb sinna alles äh, edastada või energiat on vaja hoopis mandril ja nüüd jõuame just selle äh, Eh, võrgu väljaehitamise küsimuse juurde. Lambert just eh, rääkis sellest, mis Saksamaal toimub, et eh, võrgu väljaehitamiseks on vaja planeerimiskindlust, seda takistavad või, või lükkavad edasi kohalikud algatused, nagu näiteks on mõni muinsuskaitse all olev tamm või või on mingeid muid takistusi ja loomulikult on tegemist ka kulude probleemiga ja kulud äh, ju peavad Saksamaal kandma kodanikud, kodanikud tunnevad seda juba omaenda rahakotiga äh, ja ja ja ettevõtted ütlevad, et äh, elektri hind on nende jaoks juba selliseks argumendiks, et nad on sunnitud äh, Saksamaal tootmisest loobuma ja minema sinna, kus nad saavad äh, toota odavamalt. nii et teema on väga palju keerukam kui see, et me, nii et me ei saa keskenduda ainult ühele aspektile, ma räägin siin praegu Saksamaast, aga vaatlen ka teisi riike, kellel on praegu äh, probleeme kriisiga ja keda ootab ees uus kriis ja mul ei ole piisavalt fantaasiat, et uskuda, et neil on piisavalt raha, et mitte üksnes hoida võrke kvali-, kvalitatiivselt kõrgel tasemel, vaid et neid ka edasi arendada. ma arvan, et meil on vaja teatavat real-, mm, realistlikku lähenemist siin ja lahenduseks võiks olla ka see, mida Riika Mannar ütles, et ähm, me peaksime otsima detsentraliseeritud lähenemisi seal, kus see on võimalik, aga et äh, meil on selline üldine eesmärk, et me jõuaks elektrienergia ühtse turuni, et me ei ka-, ja me ei tohi kaotada öö, äh, oma e-, elektrienergia öö, ühenduste perspektiivi silmist, aga mm, probleemiks on just tihtipeale detailid. aitäh, Viktor Palk. suur tänu, Danuta. raport on ilmunud väga õigel ajal. see läheb kokku teiste samal teemadel ilmunud raportitega ja aruteludega, mis meil on olnud. mina olen ühtekuuluvusrahade kasutamise raportöör ja see, mida Riika praegu teeb, eh, ma eh, kutsun sind üles heitma kõrvale lühiajaline perspektiiv, see on praegu valitsev Euroopas. ma praegu eh, kasutan siin Mario Monti uut terminit, mis tähendab mis, mis kõlab inglise keeles short-termism, see tähendab, et eh, hargmaised ettevõtted mõtlevad väga lühikeses perspektiivis, nad praegu koondavad tähelepanu eh, eh, fossiilkütustele, aga väga oluline on see, et me ei kaotaks konkurentsieelist sellisel ajal, kus valitseb likviidsuskriis samal ajal on meil rohkem vaja investeerida eh, taastuvenergiatesse. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta raport ütles, et praegusel hetkel on esikohal Hiina, teisel kohal eh, Euroopa eh, tervikuna, aga tegelikult see vahe esimese ja teise vahel on väga suur. teine mõte on see, et on vaja vaadata, kuidas investeeringud eh, investeeringud taastuvenergiatesse annavad ka eh, kogukondadele, piirkondadele juurdepääsu uutele tehnoloogiatele. kolman-, kolmas on see, et meie Euroopa ettevõtted, mis lähevad Hiinasse ja arendavad eh, toodangust, toodangut seal, müüvad seda tagasi Euroopasse, sellepärast et Hiinas on kõik odavam, ma saan sellest aru, aga meie mm, juhtiv oskusteave jõuab ka sinna ja kuidas ma siis, kuidas me siis saame kaitsta eh, oma juht, aktiiv rolli eh, taastuvenergiate kasutamise osas, sest vaatame, milline on eh, kulu eh, ühe ühiku kohta ja reaalsus igatahes meid küll ei aita. ja siin härra Zeller rääkis sellest, et taastuvenergiate kasutamine tõstab energ-, eh, seda kulu, mida inimesed maksavad, näiteks niimoodi on ka Rumeenias, sest et inimesed maksavad selle eest, et keegi eh, kasutab taastuvenergiaid. ja me peame ütlema, et privatiseerimine ei olnud mingisugune imerohi kui toimub kui on maksimum äh, kasutamine, kui on maksimum elektrienergia kasutamine, siis äh, siis praegusel hetkel oleme me jõudnud sellisesse olukorda, kus põhiline energia, energiatootja äh, on hargmaine ettevõte ja tipptarbimise ajal, olgu siis suvel või talvel, tekivad probleemid, ei ole piisavat äh, paindlikkust ja sellepärast on vaja kõikehõlmavat lahendust ja me ei pea mõtlema mitte ainult lühiajalises perspektiivis, sellepärast et äh, sellepärast, et kui me mõtleme lühiajaliselt, siis me eh, pistame raha hargmaiste ettevõtete taskusse eh, kodanike ja tarbijate arvelt. sest eh, põhivõrgud on vanad, on vaja ehitada uusi intelligentseid võrke ja selleks on vaja kasutada ka struktuurifonde, et asjad nii läheks. suur tänu, Viktor, kas komisjon soovib midagi sellel teemal öelda, kui jah, siis palun. E, mina esindan e, Energia peadirektoraati suur tänu, äh, proua esimees, aitäh raportöörile. ka komisjon äh, toetab neid ettepanekuid, nii et, et väga oluline on äh, toetada seda rolli, mida saavad mängida mitmesugused Euroopa fondid ähm, taastuvenergiate kasutamisel. on vaja kasutada ära kõiki võimalusi regioonide arendamiseks, sellepärast me toetame teie ettepanekuid suur tänu, nii et, et meie juures oli härra Haus eh, Energia peadirektoraadist. Riika, kas sa soovid sõna? suur tänu, aitäh eh, komisjoni liikmetele, kõikidele kolleegidele väga asjalike märkuste eest ja kindlasti võtame arvesse teie ettepanekuid. tegemist on väga olulise ja keerulise teemaga energia isevarustus ja taastuvenergia kasutamine ja tõhus kasutamine Euroopas on tähtis teema. Viktor rõhutas väga olulist nüanssi, seda pikaajalisemat perspektiivi ja tõesti, seda peaksime silmas pidama. otsuse tegijana peaksime me ka silmas pidama seda, et meie otsused, mis mõjutavad kõiki erinevaid valdkondi, et nad julgeksid ka sinna investeerida, sest hetkel on probleem selles, et kuna otsused ja seadusandlus muutub pidevalt, põhjustab see ebakindlust eri osapoolte vahel ja investeeringud äh, lükkuvad seetõttu edasi. Joachim rääkis äh, energiast siseturust jah, minu arvates peaksime seda ka pikemas perspektiivis silmas pidama. mina toetan tõesti seda väga soojalt meie komisjoni arvamuses peame me silmas pidama ka seda, milline on meie pädevus ja seega me ei saa kõiki nüansse siia arvamusse lisada. Lambert rääkis äh, kulutõhususest ja erinevate val-, piirkondade potentsiaalist, seda oleme me arvamuses ka arvesse võtnud. päikeseenergia kasutamine on äh, kulutõhusam Portugalis äh, võrreldes Soomega ja seega me peaksimegi tõesti arvestama, et piirkondadel on oma ressurssid, millega on võimalik taastuvenergiat toota. nagu öeldud, siis arutelu käigus äh, tuli esile palju olulisi nüansse ja kindlasti äh, jätkame tööd, tuginedes ka teie ettepanekutele, aitäh! aitäh, Riika! mina teeksin muudatusettepanekute tähtajaks kakskümmend kaheksa ja kaksteist null null. Lambert, palun. pärast raportööri soovid sõna? jah, üks väike palve. kas me võiksime teha esmaspäeval kell kuus, mitte kell kaksteist, aga kell kuus selle tähtaja? jah, jah, tõesti, oleme nõus selle muudatusega. nüüd läheme viimase olul-, päevakorrapunkti juurde. juba eelmine parlamendi koosseis hääletas pilootprojekti poolt, mille nimeks on katseprojekt roomade kaasamise kohta, sellele määrati viis miljonit eurot seda juhtis äh, regionaalarengu peadirektoraat ja selle lõpeb kaks tuhat kaksteist ja ja täna on meil siin regionaalpoliitika peadirektoraadi direktor äh, Tšarlina Vitševa, kes teeb meile ettekande ja, ja temaga on kaasas ka muud asjaomased isikud, palun Thank you very much um aitäh, lugupeetud esinaine, daamid ja härrad. kõigepealt ütleksin, et mul on väga hea meel siin täna olla. meie meeskond komisjoni teenistuses on väga arvukas. me, see ei puuduta mitte vaid kolleege eh, linnapoliitika valdkonnas, aga ka tööhõive õigus eh, justiitsküsimuste peadirektoraadist ja roomadega seonduvate küsimuste puhul on alati vestlusring üsnagi lai, sest me teame, et tegemist on mitmemõõtmeliste äh, probleemidega ja me peame tegema koostööd nende probleemide lahendamiseks. ja ma sooviksin teile tutvustada mõne sõnaga seda, äh, mis oli katseprojekti sisu, mis olid selle mõtted, millised olid tulemused ja mis on äh, lõpuks meie tulemused iga katseprojekt on loodud selleks, et äh, tegeleda konkreetsete tegevustega, teha järeldusi, millega on võimalik hiljem äh, poliitivaldkon-, poliitika valdkonnas arvestada. nagu te juba ütlesite, siis äh, ja ma loodan, et kõik näevad minu slaide Euroopa Parlamendi toetusel ähm, suunati see meie peadirektoraati ja otsus tehti Riigikomisjoni poolt kaks tuhat üheksa ja põhimõtteks oli toetada innovatiivseid integreerivaid tegevusi selleks, et toime tulla mitmemõõtmeliste probleemidega, mis me olime tuvastanud äh, Rooma kogukonna äh, integreerimisel mitmed tegevused on, on kasutusele võetud, eelarve oli viis miljonit eurot, kaks tuhat üheksa oli meil konkurss ette, põhimõtted, ettepanekute kogumiseks, seejärel arendasime välja oma tegevused, esimene neist puudutab varajast äh, laste arengut, eelkooli ja eelset pro-, äh, perioodi siis äh, teadmiste ja kogemuste jagamine. meil oli otsekontakt ka ÜRO arenguprogrammiga kaks tuhat kümme aastal ja ka muude tegevustega, mis olid seotud andmete kogumisega juba kaks tuhat kümme ehk siis me tõesti soovisime integreeritud lähenemist ja katsetada koha peal sellist lähenemist, sealhulgas ka seire ja hindamine, selleks et meil oleks tõenduspõhine lähenemine tagatud tulevikuks. Äh, liigun nüüd järjest edasi selle katseprojekti osade kaupa. kõigepealt äh, esiteks küsimus, kuidas suurendada Rooma laste juurdepääsu kvaliteetsetele teenustele. sihtrühmaks olid noored lapsed kuni kuueaastased. ja eesmärgiks oli tõesti suurendada nende juurdepääsu koolieelsele haridusele ja lastehoiule selleks, et nad oleksid äh, hiljem valmis äh, kooli tegevusteks ja seega oleks neil ka laiemad võimalused hiljem elus toime tulla. tulemused olid seal kõigepealt partnerid, äh, Rooma Haridusfond, samuti kolm rahvusvahelist partnerit ja kaksteist kohalikku partnerit, kogu eelarve oli kaks äh, miljonit eurot, Euroopa Liidu panus oli üks koma üheksa miljonit. sellega olid seotud riigid Ungari, Slovakkia, Rumeenia ja, ja äh, Makedoonia. Äh, see kestis kakskümmend neli kuud. selle projekti tulemusena äh, jõudsime me nelja tuhande lapseni, kes olid kuni kuueaastased ja samuti õnnestus meil luua hea kontakt äh, paljude vabaühendustega, selleks et luua kestlik partnerlus äh, kõikide nende tegevuste tarbeks. mõned konkreetsemad äh, tulemused selle projekti osa kohta nagu te näete, eesmärgiks oli suurendada juurdepääsu kvaliteetsele koolieelsele haridusele ja lastehoiule meil õnnestus teatud riikides äh, kohalikul tasandil saavutada sajaprotsendiline kaasatus, eriti Slovakkias õnnestus meil kaasata kõik äh, eelkooli äh, haridusasutused. meil õnnestus tõesti kõik olemasolevad institutsioonid kaasata. Äh, Makedoonia puhul õnnestus meil mitte täielik kaasatus saavutada, aga vähemalt suutsime me kaasata need lapsed äh, piirkondlikul tasandil, vähemalt erinevatel viisidel, mitte siis täielikult. põhitegevuste hulka käis äh, perekondade toetamine, eriti naiste toetamine nendes perekondades naised olid seotud mentorlusprogrammidega, me mõistsime, kui oluline oli tegutseda konkreetselt, arvestades kohalikke vajadusi, seega oli meil vaja, et Rooma kogukondade inimesed osaleksid mentorlusprogrammides. samuti eh, kooliõpetajate koolitused Äh, mis puudutavad äh, mittediskrimineerimisvaldkonda, kaasav hariduspoliitika. meil oli ka laiem lähenemine koolieelsele haridusele, äh, tihtipeale puudutas see näiteks pärastlõunaseid programme. me üritasime lähe, läheneda nii loovalt kui vähegi võimalik ja üks olulisemaid elemente oli tõesti teha koostööd kohalike ametivõimudega. selle tegevusega seonduvad järeldused olid järgmised. ehk siis see, et meil tõesti õnnestus kaasata kõik äh, roomade lapsed kohalikul tasandil samuti suutsime teatud võimekusi laiendada, näiteks Slovakkias. samuti äh, tutvustasime alternatiivseid äh, tegevusi, mis käivitati Slovakkias ja Rumeenias. meil õnnestus äh, luua mentorlusprogrammid Roma perekondadele ja mingil määral õnnestus meil parendada ka suhteid haridusasutuste ja romade vahel samas äh, nägime me, et meil on veel väga palju võimalik ära teha koostöös kohalike ametivõimudega. tegemist on äh, järk-järgulise protsessiga, äh, see ei saa, saa täielikult toimuda vaid ühe projekti käigus, ehk siis seda on vaja jätkata ka tulevikus meil on vaja tagada ka nende tegevuste kestlikkus, ehk siis kui piloot või katseprojekt oli edukas, siis on vaja seda ka püsivaks muuta. järgmine tegevus oli äh, äh, tööhõive loomine mikrolaenudega, eelarve üks koma kuus ja üks koma neli sellest Euroopa Liidult, partnerorganisatsioonid äh, on siin slaidil ära toodud seda tehti äh, Ungari vastava ministeeriumi toel. eesmärgiks oli toetada roomade kogukondi ja aidata neil äh, oma ettevõtteid äh, mikrolaenudega luua. Euroopa Komisjoni toetus oli ka võimekuse loomile, loomisele suunatud ja mikrolaenudele juurdepääsu suurendamisel mõlema tegevuse puhul alustasime me tööd kahe tuhande kümnendal aastal ja tegevused lõpevad kaks tuhat kaksteist, seega on nüüd meil võimalik anda teile ka ülevaade. meil on vaja täiendavalt aga analüüsida nende tegevuste mõju. mikrolaenude programmi käigus laenati raha ettevõtete alustamiseks romadele see laen pidi olema piisav selleks, et äh, oleks võimalik ettevõte käivitada ja laenu tagasi maksta ja, ja samuti ka raha sisse tuua laiemalt. see tegevus oli väga oluline katseprojekti tegevus. me leidsime, et nii mõnelgi korral oli meil vaja teistmoodi läheneda sest me kasutasime teatud varasemaid kogemusi ja me panime tähele, et selles kontekstis ei olnud need äh, piisavalt head näiteks ühe sihtrühmaga üritas, tegime me algust ja samal ajal pidime me ka sihtrühma muutma, sest me mõistsime, et selleks, et äh, vähemalt miinimumtõhusus tegevusele saavutada, on meil vaja tegeleda roomadega, kes ei ole kõige vaesemad, vaid roomadega, kellel olid teatud öö, äh, oskused olemas ja me pidime tegevused seostama ka haridus-koolitusprogrammidega selleks, et korraldada väljaõpe enne, kui äh, nad võtsid ähm, teatud äh, rahalisi kohustusi selleks, et hiljem edukad olla samuti tegelesime me ka põllumeestega, nende või kohapealseid isikuid, äh, see muutis aga kulusid äh, suuremaks. ehk siis, kui vaadata, kui suur oli sisend ja mis, milline oli väljund, siis äh, tundus, et tulemused ei olnud väga tõhusad aga vähemalt äh, õppisime me sellest palju. nüüd me teame paremini, äh, millist sihtrühma kasutada, me teame, et meil on vaja kombineerida need tegevused äh, haridustegevustega. ja te näete, millised olid need nõrkused, mis äh, välja toodi ja üks nendest puudutas ka seda, et koostöö kohalike ametivõimedega oli väga oluline ja meie kogemus aga näitas, et see ei toiminud piisavalt tõhusalt. kui teil on nende tegevuste kohta küsimusi, siis loomulikult vastame hea meelega. me alguses pöördusime neljasaja inimese poole, kokkuvõttes aga oli tegemist saja kolmekümne kaheksa osalejaga, ehk siis see ei tulnud ka väga hästi välja. järgmine tegevus oli äh, teadmiste, äh, teadlikkuse suurendamine, selle nimi oli REACT, kuidas Euroopat muuta romadele paremaks romade organisatsioon Ergo oli sellega seotud, eelarve oli umbes üks miljon ja eesmärgiks oli muuta negatiivset suhtumist, mis on käibel romade suhtes ja süvendada poliitilisi teadmisi olemasolevatest probleemidest ning parendada Rooma kogukondade elamistingimusi. Rumeenia, Itaalia, Bulgaaria ja Albaania romade kogukonnad osalesid selles projektis loomulikult mõistsime me, et sellised kampaaniad ei, ei, nendest ei piisa. meil oli vaada, vaja vaadata seda kampaaniat ka laiemas perspektiivis mõned selle tegevusega seonduvad järeldused on järgmised. mõned tegevused olid seotud spordiga. me üritasime olla koha peal siis, kui toimusid suured äh, üritused, kaasasime ka kuulsusi. me kasutasime videosid, sotsiaalmeediat samuti ka kohalike tegevusrühmi selleks, et positiivseid tulemusi saada. me tuvastasime mõningad äh, puudused oma tegevuste kavandamises selles valdkonnas, kohapealne koostöö teatud äh, spordiühingutega ei olnud alati väga edukas ning loomulikult tuvastasime selle, et kriitilise massi saavutamiseks oli vaja neid kampaaniaid läbi viia pikemas perspektiivis ja sellega pidid olema seotud ka, peaks olema ka seotud pikaajalised investeeringud. sidemed roomade vabaühendustega aga oli äh, põhiline, kui me soovime edu saavutada. nüüd üks näide siin slaidil teadlikkuse kampaania rassismivastased tegevused Rumeenias. ning lõpetuseks sooviksin ma rõhutada mõningaid ähm, üldisi äh, õppetunde. üks nendest Äh, üks hea tulemus, mis me saavutasime selle projektiga, kogu projekti käigus, oli see, et ka laiendada äh, koostöö, koostööd erinevate komisjoni peadirektoraatidega, siin on ära toodud erinevate äh, inst-, ametite nimed. projekti käigus õnnestus meil luua ka suhted äh, põhi sidusrühmadega, kes on seotud roomade lõimimisega erinevates liikmesriikides, eriti nendes, kus roomade kogukonnad on kõige suuremad. samuti äh, panime tähele mitmeid õppetunde, mida meil on võimalik kasutada ja täiendavalt arendada äh, tulevaste tegevuste kavandamisel peale kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. ja need puudutavad Euroopa Sotsiaalfondiga seonduvaid tegevusi ja Euroopa Regionaalarengu Fondiga seonduvaid tegevusi. teadmised, mis me saavutasime läbi selle projekti, kindlasti süvendavad integreeritud lähenemist, me mõistsime, kui rikas see variant võib olla ja samuti õnnestus meil paika panna tegevuste baaslähtekoht tulevikuks. läbi selle projekti ja paralleelselt selle projektiga saime me piisavalt teadmisi selleks, et äh, et äh, kohandada olemasolevat seadusandlikud raamistikku struktuurifondide kohta kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ja samuti integreeritud äh, elamumajanduse tegevused romadele äh, seadusandluses raam, anduslikus raamistikus. läbi statistika kogumise õnnestus meil koguda suur hulk andmeid. viisime läbi mitmeid uurimusi. läbi andmete kogumise õnnestus meil luua hea baas äh, tulevastele tegevustele ja kasutasime mitmeid meetodeid äh, tehtud töö hindamiseks. seda tüüpi tegevuste käigus õnnestus meil äh, edukalt teha koostööd ÜRO arenguprogrammiga, Maailmapangaga, Põhiõiguste Ametiga ja samuti oli meil väga oluline uurimus, äh, mis puudutab äh, romade sotsiaalmajanduslikku olukorda, mille me avaldasime eelmise aasta aprillis. ja minu viimane slaid puudutab õppetunde, mis me selle projekti käigus saame puudutas selle pilootprojekti seost Euroopa Liidu äh, äh, roomade integreerimise strateegiaga, ehk me üritasime tõesti koondada kõik need tegevused, mida Euroopa Komisjoni teenistused on välja arendanud. Need seosed on väga olulised ja me kasutame ja tugineme nendele äh, edasistes tegevustes üks tingimustest, nagu te teate, järgmiseks äh, rahastamisperioodiks on äh, hästi paika pandud äh, piirkondlikud roomade integreerimisstrateegiad. üks olulisi teemasid on see, kuidas need kasulikud õppetunnid ja tegevused üle kanda järgmisesse kavandamisperioodi ning äh, lõpetuseks tahaksime viidata ühele eelseisvale üritusele, mis on osa pilootkatseprojektist. ka viieteistkümnendal märtsil toimub äh, konverents. selle põhieesmärgiks on äh, teavitada inimesi katseprojekti tulemustest ja luua kohtumispaik erinevatele osapooltele ja huvirühmadele, kes roomade küsimustega tegelevad. suur tänu tähelepanu eest. meie arvates on projekt olnud väga edukas ja me oleme siin koos kolleegidega valmis vastama teie küsimustele, aitäh! suur tänu, Joakim Seller, palun! aitäh selle ülevaate eest ja ka selle katseprojekti eest, mis äh, ei olnud kindlasti kerge. Ähm, katseprojektidest äh, soovitakse saada teatavaid teadmisi, aga need teadmised, mida saadi, ei olnud tegelikult uued aga lihtsalt ähm, leidsid kinnet, kinnitust, et äh, romade lõimimine ühiskonda õnnestub üksnes siis, kui va-, selle eest vastutavad ja kogu ühiskond nendes äh, riikides, kus äh, romad elavad, selles osalevad ja on avatud sellele. ja te ütlesite, et üks probleemkohtadest oli, et vähemalt ühes riigis, mida te nimetasite, ei olnud äh, võimalik saavutada tõhusat äh, koostööd ja niikaua, kuni see ei toimi, ei õnnestu meil ju ka probleemi lahendada. ja teine asi on, et äh, romade kogukonnas on vaja leida kontaktisikuid, kes on valmis osalema ja toetama seda, vaja on valmisolekut lõimumiseks e, mis tõmbaks ka teisi kaasa, sest et tegemist äh, ei ole ju enam ammu probleemiga, mis puudutaks ainult äh, romade päritoluriike Slovakkiat äh, ja Rumeeniat, vaid minu koduriigis ja kodulinnas Berliinis on meil nüüd juba tuhandeid romasid, kes põgenevad diskrimineerimise eest oma koduriikides, on nüüdseks läinud teistesse Euroopa riikidesse, aga nad ei tule sinna romadena, vaid Ungari, Slovakkia, Rumeenia kodanikena aga nende riikide ko-, mm, soov teha koostööd äh, on piiratud, probleemid jäävad aga alles, need inimesed tulevad tihti ilma igasuguse ettevalmistuseta sellistesse linnadesse nagu näiteks Berliini ja üritavad äh, kuidagi seal oma elu ära elada asuvad sellistesse piirkondadesse, mis kuuluvad nagunii juba sotsiaalselt nõrgemate piirkondade hulka, kus me Euroopa fondide toetusel viime läbi lõimimisprojekte, nad teravdavad veelgi pingeid, kui me näiteks tuvastame, et kahetoalises korteris elab kuuskümmend inimest, kes kuuluvad kõik romade kogukonda raske on neid inimesi äh, kuidagi registreerida, lapsi kooli viia, sest äh, perekonnad ise sellega ei tegele ja see kõik näitab väga selgelt, et tegemist ei ole mitte üksnes päritoluriikide probleemiga, vaid kogu Euroopa probleemiga, et me peame ühiselt sellega tegelema ja seda probleemi ei ole võimalik lahendada üksnes rahaga, kui äh, poliitika ja haldusaparaat, kogu ühiskond nii päritoluriikides kui ka äh, teistes riikides, keda see probleem puudutab, äh, selle nimel tööd ei tee ja me peame äh, tegutsema selle nimel, et esiteks tõstetaks teadlikkust ja teiseks, et me otsiks esindajaid romade kogukonnas, kes on valmis praegust olukorda parandama, mis valitseb kogu Euroopas ja see see probleemi lahendamine peab toimuma siis niimoodi, et sellest oleks romadele kasu, mitte kahju. Francois Alfonsi, aitäh, ma tahan äh, väljendada rahulolu esmalt äh, sellega, et komisjon haldas seda katseprojekti ja ja et Euroopa Komisjon äh, viis seda projekti ellu, äh, aeg oli lühike, äh, aga tulemused on kõnekad, seda on vaja ja tuleb tugineda sellele, mis tehtud on, minna kaugemale ja tõepoolest avaldada mõju nendele kogukondadele, kes on eriti haavatavad, sest tegemist on Äh, vägagi äh, ebakindlate oludega riikides, mida nad ei tunne, kuhu nad lähevad ja vaja on tegeleda ka päritoluriikide Rooma kodukondadega, et nad, äh, nende heaolu paraneks, et nad saaks elada sellistes väärikates tingimustes, mida soovivad ju kõik Euroopa kodanikud. komisjon saab mängida väikest rolli, minnes kaugemale ja mul on kahju, et meid on täna siin nii vähe ma arvan, et äh, huvitavam oleks olnud, kui härra Selleri äh, küsimustele oleks äh, võinud ja saaks paremini vastata nii, kui meil oleks kuulamine inimestega, kes on välja, oleks välja valitud nende, selle projekti raames, et meil oleks koht, esindajaid vabaühendustest ja romade kogukonnast siis oleks äh, selle, see pro-, programm ka veidi tuntumaks saanud. ma arvan, et äh, oluline on saavutatud äh, tulemuste tutvustamine, sest see kõik suurendab poliitika tõhusust. Thank you. suur tänu. härra Van Nistelrooy. suur tänu, et te meid informeerisite sellel teemal alati on tegemist alati on tegemist probleemiga, kui räägitakse pilootprojektidest, see tähendab lisaraha, aga vaja on tegutseda fokusseeritult. see peab olema seotud regionaalpoliitikaga ning ning siis jõuavad projekti ka need punktid, mis tavaliselt saavutamata jäävad tavaprojektide puhul. küsimus Euroopas on see, et me oleme käinud erinevates regioonides ja töö roomadega peab olema eh, paremini eh, fokusseeritud, eh, peab olema pikaajaline toetus, sest kui integreeritult ei tegutseta, siis eh, ei saavutata midagi. küsimus, mis tõstetub, võib olla selline, et kahe tuhande kümnendal aastal meie eh, muutsime oma määrust, mis hõlmas ka eh, haavatavaid gruppe, aga küsimus on selles, kuida-, kui sellel projektil on lisandväärtus, kuidas toimub tema süvalaienemiine mis juhtus selle rahaga, mis lauale pandi eh, nii eh, Sotsiaalfondi kui Regionaalfondi fondi kaudu, mikspärast seda mustlaste poolt ära ei kasutatud? miks, mikspärast on nii raske teha seda gruupi prioriteetseks? Eh, näiteks Rumeenias kasutati eh, regionaalfondi vahendeid väga vähe ära. ja seal on ka kõige suurem eh, mure mustlastega. kas seda projekti oleks vaja pikendada järgmiseks perioodiks või kuidas see muutuks põhivooks? mina praegu ise õpin ja mida ma siis püüdsin teha, ma õpin tähendab kasutama praegu eh, internetivahendeid ja ma püüdsin teie aadressi oma eh, arvutisse saada ja teie aadress on nii pikk, et see on kolm, kolm rida pikk. ma ei saanudki teie kodulehele, sest teil on nii jube aadress ja niimoodi ei, minuni oluline informatsioon ei jõudnud. ja teil on seal mingisugune eh, materjal eh, olemas, aga see on väga sisutühi. Eh, proua Kruus töötab mustlaste probleemi kallal, aga terve komisjon peaks sellega tegelema, sest tulemused ei ole üsna veenvad tegelikult me juba kuusteist aastat oleme selle asjaga tegelenud. ma tahtsin komisjonile öelda, et me kõigepealt võtame kõik küsimused, kommentaarid, siis vastused. suur tänu, esimees. sellised tegevused on väga ainulaadsed ja ma õnnitlen teid selle projekti puhul katseprojektid on parimaks võimaluseks koguda kogemusi, mida tulemik, tulevikus on võimalik kasutada. loomulikult äh, jääb äh, aga alati see probleem, et kui jätkusuutlikud äh, sellised probleem, projektid on. mina ei ole veel näinud mitte ühtegi jätkusuutlikku projekti ja seetõttu on see väga oluline, et keskendutakse äh, Äh, väikestele lastele ja tegeldaks nendega, kuni nad leiavad esimese töökoha. võib-olla on vaja kahte põlvkonda selleks, et äh, saavutada jätkusuutlikkust. lisaks sellele on väga oluline koostöö selliste projektide puhul kohalike omavalitsustega, ma olen sellega täiesti nõus ma arvan, et see on palju olulisem, kui otsida koostööd riiklikul tasandil. ja ma tooksin äh, ühe näite, aga mul tegelikult oleks tosinaid näiteid aga ma toon ühe näite ajast, kui ma olin linnapea. minu juurde tuli üks äh, roma ja palus äh, leida talle mingisugunegi töö. ma küsisin talt, et äh, mida ta oskab ja ta ütles, et ta mängib konservatooriumis viiulit. ma saatsin ta seitse korda erinevatele üritustele äh, linnas, et ta seal viiulit mängiks. ta oli väga edukas ja nüüdseks on tal oma, oma bänd. ja selle eh, bändi raames sai ta anda tööd teistele inimestele. ma arvan, et eh, alati on oluline edendada nende inimeste haridust ja koolitust, eh, nad võimalikult kiiresti kooli saada, võimalikult noortena, selleks et neid oleks võimalik õpetada ja koolitada, et neid oleks võimalik süstemaatiliselt toetada. aga võib-olla on tõesti vaja kahte põlvkonda selleks, et äh, saavutada seda jätkusuutlikkust. lõpetuseks äh, saan ma öelda, et ma tervitan seda projekti väga. Äh, suur tänu, esimees. ma teen väga lühidalt. ma räägin siin kolmest punktist. kõigepealt ma tänan ka äh, härra Zimmerit selle äh, vaatepunkti väljendamise eest. me räägime äh,, me peame rääkima äh, roomatest nii koduriigis kui ka selles riigis, kuhu nad lähevad, aga me unustame ära, et mustlaste küsimus on tegelikult Euroopa küsimus ja seda on vaja teha tulemuste saavutamiseks. teiseks ma tahaksin öelda, ja see on väga oluline, lugupeetud kolleegid, et juba siin räägiti järgmise põlvkonna mustlastest ja ma tuletaksin teile meelde, et näiteks Rumeenias, minu koduriigis äh, me hakkasime tegelema eh, mustlaste küsimusega üheksakümne üheksandal aastal, kui eh, meil muutus režiim, aga kahe tuhande seitsmendal aastal eh, oli väga vähe mustlasi, kes olid saanud kõrghariduse. praegune noor põlvkond mustlaste hulgas on siiski ka tekkinud nüüd palju inimesi, kes on saanud kõrghariduse ja nemad suudavad anda palju oma kogukonna jaoks, kuigi peab ütlema, et paljud nendest on ka lahkunud eh, mustast kogukonnast, aga teised eh, on valinud selle, et nad jäävad kogukonna liikmeks ning nad suudavad tuua kaasa endaga selle muutuse, millest me nii palju räägime projekt peab olema eh, jätkusuutlik, pilootprojektid tavaliselt ei ole, aga praegusel hetkel me ikkagi peame mõtlema sellele, et me räägime aastakümnetest. me peame vaatama, kuidas oleksid lood permanentsete programmidega. loomulikult siin on vaja arvestada tulemusi, siin on vaja äh, arvestada äh, tõhusust, aga siiski me räägime väga pikast ajast, ma ei tea, kas eh, kahest-kolmest aastakümnest piisab, aga kui me tahame muuta mentaalsust, kui me tahame suhtuda sellesse teemasse teistmoodi, siis peab olema meil pikk perspektiiv eh, paistab, et rohkem sõnasoovijaid ei ole. üks küsimus, eh, andmekogumine see oli üks teie eesmärkidest mitmesuguste institutsioonide kaudu. see uurimus, mida te läbi viisite möödunud kevadel, kas see oli ühekordne tegevus? või on algamas uus protsess andmete kogumise vallas? ja Francois Alfonsi tegi ettepaneku et selles vallas toimuks eh, regikomisjonis eh, laiem kuulamine, nii et oleks võimalik kutsuda siia ka eh, teisi institutsioone, eriti neid kodanikuühiskonna organisatsioone, kes tegelevad mustlaste küsimusega, mustlasi endid, et kas teil toimub eh, komisjonis mingi koordineerimine selle üle, sest pea, eh, sest tööhõive peadirektoraat ja teised on ka sellega tegelenud? nii et ma saan aru, et veel tegevuste, eh, tegevuste mm, valdkond on laiem, aga need järeldused, need õppetunnid, mida sellest pilootprojektist saadi Lambert küsis, kuidas nad jõuaksid põhitegevustest, aga veel konkreetsemalt tulevases piirkondlikus poliitikas, kas te näete mingisuguseid eh, selliseid eh, Mm, eh, põhjapanevaid tegevusi, kas te kavatsete seda teha eh, Regio peadirektoraadi kaudu või kuidagi teisiti, kuidas te kavatsete neid uuenduslikke üritusi, mis hõlmavad eh, mustlasi, kuidas te kavatsete neid läbi viia? ja kuidas siis toimub selle, nende andmete laiem levitamine, kas, kuidas see kõik jõuab piirkondadesse ja liikmesriikidesse? kas oleks võimalik saada ka eh, slaide elektroonilises eh, formaadis? siin härra Lambertil on olemas küll nad paberkujul, aga ta tahaks neid ka elektrooniliselt. suur tänu. suur tänu kõikide kommentaaride ja küsimuste eest ma näen, et põhimõtteliselt eh, parlamendiliikmed on rahul nende tulemustega, mis me saavutasime. Eh, oli eh, mitmeid huvitavaid ja vajalikke kommentaare. tõepoolest, me saime aru, et me ei pea tegelema mitte ainult elamispinna küsimustega, vaid see peab olema seotud ka haridusega, võimalusega anda eh, anda mustastele, eh, mustastele võimalus leida endale tööd. kui eh, tegemist oli elamuprojektidega, siis me ütlesime, et neid tuleb si siduda teiste eh, tegevustega, nii et, et siin on juba see sidu, side olemas eh, struktuurifondidega. üks küsimus puudutas eh, ka seda, kuidas me kujutame ette tulevikus toimuvaid mustastega seotud tegevusi, kuidas me sellele küsimusele läheneme? tõepoolest, kõik need poliitika õppetunnid on juba lülitatud meie mõtlemisprotsessi, kuidas me kavatseme korraldada tulevasi programme. meie mõte on selline, et need tulemused jõuavad eh, põhivoolu, aga tegelikult te peate aru saama, et, et mingisugusest katseprojektist põhivoolu jõudmine on väga keeruline. me tahame seda teha. ja teie ka ütlesite ju, et oluline on eh, eh Eh, leida sidet kohalike omavalitsustega, leida side mustlaste esindajatega ja meil on juba mm, välja töötatud eh, häid praktikaid, aga siiski on veel pikk tee minna, enne kui me ütleme, et eh, selle alusel me jõuame siis põhivoolu, sest põhivoolustamine ei ole võimalik Eh, katseprojekti kaudu. Eh, me teame praegusel hetkel palju rohkem, mis toob kaasa edu ja me teame palju rohkem sellest, mis ei ole nii edukas, me teame, mida teha, mida mitte teha kasusaajad peaksid olema ka siin, et nad saaksid tulla ja rääkida oma kogemustest, sest paljud eh, kasusaajad tulid välja nõuannetega ja me oleme, me tahame loomulikult kasusaajate eh, eh, kogemusi ära kasutada, kuid meie kutsume teid tõepoolest parlamendi liikmetena üles korraldama laialdast kuulamist, mis hõlmaks mitmesuguseid osapooli. nüüd kolmandatest maadest, kuna me tegime kindlaks, et kohalike omavalitsustega on vaja pidada tihedamad sidet, siis me ühendasime jõud eh, Euroopa Nõukoguga, eh, eh, Euroopa Arengupangaga, Maailmapangaga ja komisjoni kõikide teenustega, nii et me püüame leida sünergiat oma tegevuste jaoks, eriti kohalikul tasemel ehm, võimekuse loomiseks, sest see on väga oluline edufaktor me oleme loonud aluse selleks, et põhivoolustamine saaks ehm, edukalt toimuda, aga me ei ole veel sinnamaani välja jõudnud. kuidas siis selle teemaga tulevikus tegeleda? E, on olemas mitmesuguseid positsioonidokumente, mida, e, mis tulid välja komisjoni e, ametkondadest ja nüüd on vaja neid ellu viia koos riigi ametivõimudega. nii et e, niisugused tingimused on e, juba pandud paika projektide puhul eelnevalt. näiteks e, nad on hõlmatud kogukondade arenguplaanides, kohalikes arenguplaanides väga paljud eh, nendest teemadest on seotud eh, kõrvale jäänud eh, ühiskonna osadega, nii et me oleme mõelnud igasugustele väga erinevatele tegevustele, et oleks võimalik lüüa sünergiat. alustasime ka vaesuse kaardistamist mis toob välja kõige konkreetsemad probleemid, sest me teame, millised on need keskmised numbrid. ja see ei vii meid kunagi konkreetsete mustlasprobleemide juurde. me alustasime niisugust ähm, äh, vaesuse äh, kaardistamist mustlaste hulgas, mis toob konkreetselt välja äh, need vaesuse keskmed sellepärast sünergia ja integreeritud lähenemine on olulised selleks, et järgmisel programmeerimisperioodil toimuks peavoolustamine. me räägime sellest koledast aadressist oma IT-inimestega, ma ei tea, kui palju me saaksime oma aadressi lühemaks teha, eh, teha, aga igatahes eh, oma eh, kommunikatsioonistrateegias ma paluksin väga, et te tuleksite välja oma ettepanekutega, et te tuleksite ka konverentsile, mis korraldatud saab, sellepärast et just kõik see, mida me tegime Eh, katseprojekti kaugus, eh, käigus peaks eh, jõudma laiema üldsuseni. ma loodan, et ma olen nüüd vastanud kõikidele küsimustele, et ma ei ole midagi kõrvale jäänud. ja siin küsiti, kas see, see raport, mis ilmus möödunud aasta aprillis, oli ainus. ei, ma võin viidata mitmesugustele raportitele, näiteks üks tuli, üks tuli üks, üks tuli eh, näiteks kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal koostajaks Maailmapank puudutas eh, Ida-Euroopas asuvate mustlaste tööhõivet. see puuduta-, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuli eh, mustlaste koolis käimise kohta raport ja nii edasi, nii et, et tegemist ei ole mitte ühekordse äh, ettevõtmisega, vaid me püüame uurida asja väga laialdaselt, et me saaksime aru eh, kõigest, mis selles eh, valdkonnas toimumas on ja see puudutab just sotsiaalset kaasatust. on olemas ka eh, roomlaste raamistik, mis on vaja liikmesriikide strateegiate jaoks ja praegusel hetkel me vaatame riikide programme läbi ka sellest seisukohast, et roomlaste hõlmamine oleks kõige paremal moel kaasatud. kui ma midagi veel ära unustasin, siis tuletage mulle meelde ja tõepoolest me alustasime ka mingeid teisi pilootprojekte, kus kõik liikmesriigid, kust on pärit Roomast koda-, kus on pärit mustlas, kus on mustlastest kodanikke, et need riigid oleksid hõlmatud ja see on meie katseprojektist midagi erinevat. kas veel keegi kolleegide hulgas tahab midagi öelda? praegusel hetkel meie mõtleme tulevaste Eh, tulevaste dokumentide peale ja seal on sees ka partnerluslepingud eh, vähemusrahvused kaasa arvatud mustlased eh, on mitmetes riikides olulised, nad tekitavad sotsiaalseid, majanduslikke probleeme ja kas teie arvate, et operatiiv kavades kajatatakse, kajastatakse ka mustlasküsimust. kas võib saada teilt kingitust, et kinnitust, et e, Regio peadirektoraadis mõeldakse ka partnerluslepingutele nendes maades? kas see partnerluslepingute puhul muutub teemaks, sellega tegeldakse ilmselt ka eh, eh, tööhõive peadirektoraadis, ma lihtsalt ei tea, kuidasmoodi komisjonis eh, seda liikmesriikide seisukohast mustlasküsimust vaadatakse, see on oluline ju eelarve jaoks Euroopa peab selle probleemiga hakkama saama kas te võiksite midagi rääkida sellest liikmesriikide poolest? suur tänu. praegusel hetkel meie eh, tutvustame seda teemat ka eh, oma laua ametnikele, et nad oleksid eh, väga kursis selle teemaga liikmesriikidega tegutsemisel. näiteks toimub selle teema institutsionaliseerimine sotsiaalse hõlmatuse institutsionaliseerimine, me tahaksime tõepoolest saavutada edu, me küsime, millised on erinevas, erinevate maade vajadused, igatahes praegu seda me teeme komisjoni sees. ja sellepärast ma tegelikult siin olengi, sest meie peadektoraadis, peadirektoraadis on meil kompetentsikeskus mustlaste küsimuses ja me vastutame eh, teiste eh, laudadega sidepidamise eest eh, selles teemavaldkonnas ja selle eest vastutame, et see teema jõuaks kõikidesse poliitikatesse. ma kinnitan teile, et, et mustlaste küsimuse peale mõeldakse erinevates regionaalküsimustega tegelevates osakondades. Eh, kas keegi tahab veel midagi sõna võtta? kui ei, siis ma eh, tänan teid väga selle informatsiooni eest. ja võib-olla, et meil on vaja ka veel mingit edasist infot selle kohta. meie viimane eh, päevakorrapunkt puudutab järgmist koosolekut, see toimub üheksateistkümnendal veebruaril ja sellega ma lõpetaksin tänase koosoleku ja ütlen kõikidele aitäh erakordselt huvitav on siin olla, siin on erakordselt vähe midagi muud peale, peale jõleda inglise keele mm.. mina tegin umbes viisteist korda ümber oma sudokut ja ikkagi vist ei saanud õigesti <laughs> aga igatahes mina nii hullusti ei köhi kui sina, nii et võib-olla ikkagi mul oli ainult see hirm haigeks jäämise eest, et ma olen nagu need tudengid seal